Läheme nüüd edasi, järgmine päevakorrapunkt, komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tööprogramm. ette on nähtud komisjoni avaldus ja kõigepealt saab sõna komisjoni president Jean-Claude Juncker, palun. härra president, on väga raske siin rahulikult jätkata ja rääkida komisjoni tööprogrammist pärast seda, mida teie just äsja ütlesite ja täiesti õigustatult hukka mõistsite, kõige selle, mis toimus täna hommikul Pakistanis. aga mul ei ole raske komisjoni nimel teid õnnitleda auhinna puhul, mis teile anti. nimelt Karl Suure auhind, ka mina olen selle auhinna saanud kaks korda. kaheksakümne kuuendal aastal Luksemburgi rahvas sai selle Karl Suure auhinna ja mul õnnestus endal siis üheksakümne kuuendal aastal ka see auhind isiklikult saada ja et teie nüüd selle auhinna saite, näitab, et tegelikult on selle auhinna saajad tõesti kõik väärikad inimesed ja nimekiri on muutunud veelgi väärikamaks. mis puudutab uue komisjoni tööprogrammi, siis äh, lubage öelda, et äh, valimiskampaania ajal, äh, kus me olite minu sõbralik rivaal ka teiste seas, jäi mulle mulje, et Euroopa kodanikud sootsid, soovisid, et Euroopa taaskäivituks ning selle kampaania käigus külatasin kolmekümmet kolme linna ja paarikümmend riiki ning taasarmusin Euroopasse. on huvitav nii palju erinevaid värve näha, nii palju erinevaid inimesi näha ja uue komisjoni ametisse panemisel olime kõik nõus sellega, et tuleb keskenduda olulisemale, tuleb keskenduda suurematele teemadele, Äh, nagu mul oli au teile juba öelda viieteistkümnendal juulil ja ka oktoobris. olime nõus sellega, et kõik Euroopa probleemid ei ole, äh, Euroopas ei ole tingimata Euroopa Liidu ja komisjoni jaoks äh, probleemid, olime, paljud meie seast leidsime, et tuleb taas elu anda lähimuspõhimõttele ning üritada leida lahendusi probleeme, mis, probleemidele, mis erinevatel võimutasanditel eh, tekivad kohalikes omavalitsustes, piirkondades, liikmesriikides. Eh, ja selle abil saab leida lahendusi ka probleemidesse Euroopas. Nende probleemide kohta eh, võib öelda seda, et oleme üle vaadanud nelisada viiskümmend kaks õigusloomelist algatust ning komisjon Äh, arutab äh, praegusel hetkel neid algatusi äh, ja meil oleme välja töötanud suuremad prioriteedid Euroopa Liidu jaoks. kõige suurem prioriteet, milles ei ole ainsatki kahtlust, on seotud majanduskasvu ja tööhõivega. ja pärast kolm, kolm nädalat pärast ametisse astumist pakkusime välja ambitsioonika investeerimisplaani äh, mis äh, on meie, mitte ainult meie mõtetes, vaid ka ähm, põhiline teema meie koosolekutel äh, ja parlamendi tegevus on sellega väga tihedalt seotud. soovisime piirata uute algatuste arvu, millega äh, hakkame tegelema. samas Äh, oleme otsustanud, et umbes sada üks äh, algatust äh, esitame tööprogrammi kahe tuhande viieteistkümnendal aastaks ja mitte kogu ametis olemise ajaks. me üritame piirata uute algatuste arvu ja rakendame tihti vaidlust tekitav äh, Ehm, nii-öelda mittejätkuvus. Ehm, me üritame parandada eh, kaheksakümmend kolm erinevat teksti, mis on pärit meie eelkäijatelt. uute algatuste seas peale investeerimisprogrammi, mis on väga oluline, on eh, kõik see ka, mis on seotud maksuküsimustega ma korratan teile veel kord, et äh, paari kuu jooksul esitab komisjon äh, äh, esitab ka nii-öelda ennetavate otsuste programmi, tax pooling. oluline on võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu, võttes aluseks et riik, kus saadakse kasumit, on riik, kus tuleb maksta makse. sooviksin teile öelda ka seda, et olen teadlik sellest, et eh, päevast päeva kutsutakse üles tegema seda, mida ma praegu ütlesin, aga ma luban teile, et see kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saab ka tehtud. Franz Timmermans Eh, keda ma õnnitlen selle eh, kirgliku hoo eh, pärast, millega ta alustas oma tööd komisjonis, on kohtunud kõikide volinikega. ning pärast tööprogrammi arutamist ministrite nõukogus ja Euroopa Parlamendis ta teeb tõesti väga tublit tööd ja võite tõesti olla rahul Euroopa, te võite tõesti rahul olla komisjoni asepresidendiga, lasen tal nüüd edasi rääkida meie komisjoni tööprogrammist. aitäh ja sõna nüüd saab komisjoni asepresident härra Timmermans. Brief... suur tänu teile ja lubage mul lühidalt samuti edastada õnnitlused Karl Suure auhind on äh, meile väga tähtis, äh, võttes arvesse, kust me pärit oleme ja Aachen on selle regiooni jaoks samuti väga oluline linn. peale selle on äh, Karl Suure auhinna idee niivõrd tihedalt seotud sellega, kuidas parandada Teises maailmasõjas saadud haavu et äh, Karl Suure auhinna saamine on äh, üks suuremaid aumärke, mis üldse saab osaks saada eurooplasele ja seetõttu edastan ka oma õnnitlused. ja teile härra president, ütlen ma ka seda, et ma soovin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta komisjoni tööprogrammi välja töötanud äh, ja sellest äh, omavahel rääkinud, sest nagu härra Juncker juba ütles, tahame meie kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, anda kindlad prioriteedid, pärast seda arutatakse kahe tuhande kuueteistkümnendat, seitsmeteistkümnendat ja teisi aastaid on loomulikult selge, et nendeks aastateks on ka ette nähtud äh, prioriteedid, aga praegu me keskendume ikkagi järgmisele kalendriaastale. Junckeri komisjon soovib kaasa tuua muudatusi. me soovime muuta oma töökorda, aga see on võimalik ainult siis, kui me teeme tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja Nõukoguga nii et äh, kui me täna teile esitleme Euroopa Komisjoni tööprogrammi, siis kutsume me sellega Euroopa Parlamenti ka üles kasutama seda programmi kui platvormi, institutsioonide vaheliseks aruteluks, nii et äh, me saaksime sellesse programmi kaasata ka kolmanda institutsiooni nõukogu, mis on samuti õigusloomeline organ. nagu president ütles, on meil kakskümmend kolm uut äh, õigusloomelist meedet me ei hakka enam äh, ütlema, et meie nimekiri on täielik, sest me kardame, et sellest võib ikkagi midagi äh, puudu jääda, kuid me räägime konkreetsetest meetmetest, äh, millega me tegeleme aastal kaks tuhat viisteist, ei vähem ega rohkem. see ei tähenda, et aastal kaks tuhat viisteist ei võiks me arutada ka neid küsimusi, mis puudutavad juba järgmisi aastaid, näiteks mitmeaastane finantsraamistik on selline küsimus mitmeaastase finantsraamistiku keskpika perspektiivi aruanne on üks selline küsimus meie esimene prioriteet, nagu ütles härra Juncker, on investeerimisplaan või investeerimiskava Euroopa jaoks me peame selle strateegia äh, nüüd ellu viima, me tutvustasime seda juba oma mandaadi esimesel kuul. meil on vaja reaalmajandust aidata vähemalt kolmesaja viieteistkümne miljardi euroga, mis tuleb nii erasektorilt kui avalikult sektorilt järgmise kolme aasta jooksul. lisaks veel digitaalturg, ühtne digitaalturg, millega puhutakse elu sisse digitaalmajandusele ja digitaalsele ühiskonnale see äh, on samm, mida tehakse telekommunikatsiooni direktiivi autoriõiguste äh, veebipõhiste os-, ostude, küberturvalisuse ja teiste õigusloomeliste algatuste abil. me püüame ka töötada selles suunas, et kujuneks lõpuks ühtne Euroopa energiaturg, sest energiajulgeolek on äärmiselt oluline, meil on oluline ühtlustada ka erinevate liikmesriikide energiatulu, turud ja rääkida rohkem rohelisest energiast lisaks on vaja tugevdada Rahandusliitu, arvestades, et meil on Eurotsoon ja kapitaliturgu äh, tuleb äh, muuta selliselt, et Euroopasse tuleks roh-, rohkem investeeringuid. lisaks on vaja kannustada sotsiaalset dialoogi kõikidel tasanditel me tahame, et ühiskond oleks õiglane ja kõigil oleksid võrdsed võimalused ning me otsime võimalusi liikmesriikide toetamiseks, et äh, liikmesriigid omalt poolt saaksid aidata noori töötuid ja pikaajalisi töötuid, nii et need isikud lõpuks saaksid töökoha ja et neil oleksid ka vajalikud oskused, et nad seda tööd ei kaotaks. me tutvustame teile selliste meetmete paketti, mis aitavad kaasa tööjõu mobiilsusele, mis äh, toetavad liikmesriike, kuid tagavad samas, et ähm, äh, antud hüvesid ei kuritarvitataks maksupettus on küsimus, mis teeb kodanikele suurt muret. meie eesmärk on see, et ähm, ettevõtted äh, oma maks, äh, oma maksud ka ära maksaksid ja nad maksaksid äh, neid seal, kus kasum tekib, see puudutab ka digitaalset majandust. me tutvustame selleks tegevuskava kooskõlas erinevate plaanidega, mis puudutavad makse ja just ettevõtu, ettevõtte tulumaksu me töötame välja holistliku ja tasakaalustatud üle-euroopalise plaani rändeküsimustes kodanikud ootavad, et me suudaksime hallata äh, rändevooge, mis praegu Euroopasse tulevad, aga et endiselt oleksid Euroopasse oodatud andekad inimesed. me püüame kindlasti, äh, me teeme kindlasti ka seda, et tegeleme demograafiliste muudatustega ja et äh, me muudame läbipaistvamaks oma koosolekud, kuhu on oodatud huvitatud isikud ma loodan, et me Euroopa Parlamendiga saame ka selles küsimuses lähemalt läbi rääkida, kuidas see toimuma peaks oma plaane vaatame me kriitiliselt. loomulikult on äh, tähtis, et kõik meie meetmed aitaksid kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele, et need aitaksid liikmesriike, et need tooksid kaasa tõelise muudatuse, aga ei suurendaks halduskoormust. ja kõik need algatused, mida me võtame, peavad olema kooskõlas nende kümne prioriteediga, milles härra Juncker leppis kokku siis, kui ta ametisse valiti. ta leppis kokku teiega Euroopa Parlamendiga me peame endalt küsima ka seda, kas on mõtet, kas on vaja need nelisada ettepanekut, mis meil juba olemas on, lõpule viia. raamlepingus komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel on sellest räägitud ja on vastu võetud põhimõtteline otsus, kuid praktikas on tihti raske seda põhimõttelist otsust ellu viia, nagu ma viimastel nädalatel olen avastanud meie mandaadi alguses on mõistlik need küsimused sel-, niimoodi selgeks teha, et me saaksime keskenduda neile õigusloomelistele algatustele, mis on kõige kasulikumad, mis aitavad kõige rohkem kaasa majanduskasvu ja töökohtade saavutamisele ja seetõttu oleme me vaadanud läbi kõik sektorid ja otsustanud mõned õigusloomelised ettepanekud ümber teha, mõned aga tagasi võtta. me tahame, et Euroopas tekiks tõelised muudatused ja seetõttu kui me näeme, et mõni õigusloomeline algatus tegelikult sellele eesmärgile kaasa ei aita, siis me võtame selle tagasi või muudame seda. näiteks meil on energiamaksu, maksustamise direktiiv mis tuleks tagasi võtta, sellepärast et nõukogu on seda selliselt lahjendanud, et sellel ei ole enam äh, mõtet, äh, sellega ei maksustataks kütust äh, nii, et CO2 emissioonid tõesti väheneksid. peale selle arvame me, et tagasi tuleb võtta ka tsirkulaarmajanduse ettepanek, selleks et me saaksime välja töötada uue tõhusama õigusloomelise algatuse. lubage, ma lõpetan lubage, ma lõpetan, siis võite karjuda häbi, häbi, aga võib-olla ei olegi siis enam tarvis seda hüüda. Ähm, ma tahaksin öelda, et äh, meie eesmärk on tagada, et tsirkulaarmajandus oleks tõesti tsirkulaarne majandus, ringmajandus, et ei oleks ainult poolt ringi, vaid terve ring me kavatseme seetõttu selle algatuse kaasa võtta, äh, tagasi võtta ja tulla välja uue algatusega, mis tõesti vastaks meie eesmärkidele ja me toome selle uue algatuse teieni aastal kaks tuhat viisteist, meil on sellega kiire, sest äh, tsirkulaarmajandus on oluline küsimus ja me tahame, et seda õigusloomelist algatust arutataks samal ajal, kui arutatakse Junckeri investeerimisplaan, plaani. see on meie eesmärk, seda me tahame teha ja kui me võtame tagasi jäätmepaketi, siis tahame me selle asemel esitada midagi, mis on äh, ambitsioonikam ja mis tõesti aitab Euroopa majandust, sest Euroopa majandust on vaja aidata. Äh, see on võimalik, me saame seda teha ja saame seda teha kooskõlas äh, Junckeri plaaniga, ma olen selles täiesti veendunud. Te ei taha hüüda häbi, väga hea me esitame selle uue ambitsioonika ettepaneku, nagu ma ütlesin, juba järgmisel aastal peale selle kavatseme me tõhustada investeerimist erinevatesse sektoritesse, sest meil on uus strateegilise investeerimise ja strukturaalse investeerimise fond. mis puudutab poliitilisi juhiseid, siis ütlesime me seal, et me eh, hindame õhukvaliteedi paketti ja oleme teinud selge järelduse. jah, eh, perspektiiv on siin olemas ja me kavatseme varsti äh, täita selle häbiväärse lünga, mis äh, meil praegu on, kuid äh, selles paketis on kahjuks ka vastuolulisi küsimusi ja peale selle ei ole parlament ja nõukogu ühel meelel. meie kavatseme Äh, käimasolevate läbirääkimiste jooksul esitada muudetud ettepaneku, mis loodetavasti suudab äh, luua suuremat äh, sünergiat energia- ja kliimapaketi vahel ja ühtlasi vähendada halduskoormust. me suhtume väga optimistlikult neisse läbirääkimistesse, arvame, et need lõpevad hea tulemusega ja rõhutan veel kord, et see ei tähenda, et mindaks kompromissile nende eesmärkide suhtes, mida me tahame saavutada, eesmärgid jäävad ikka samaks, küll aga vaatame me üle, milliste meetodite abil oleks pooltel võimalik seda koostööd teha, nii et me lõpuks äh, võtaksime need otsused vastu ja õhk Euroopas muutuks tõesti äh, puhtamaks. väga palju on räägitud äh, emaduspuhkuse direktiivist või raseduse sünnituspuhkuse direktiivist. komisjon on kahtlemata selle poolt, et naistel peaks olema õigus sellist puhkust kasutada ja et nad ei peaks, et neil peaks olema ka piisav ligipääs töökohtadele, me arvame täpselt seda, mis teiegi, ning viimaste aastate jooksul on teatud liikmesriigid ka vastavaid muudatusi oma õigusloomes teinud, kuid tegelikult ei ole see algatus ainus, millega naisi aidata me oleme valmis töötama koos teie ja nõukoguga selleks, et teha viimane jõupingutus ja ähm, et see direktiiv ikkagi äh, siis saaks edasi liikuda, kui aga kuue kuu jooksul seda ei juhtu, siis võtame me direktiivi ettepaneku tagasi ja esitame uue ettepaneku nii et jah, me oleme ambitsioonikad, oleme seda ka edaspidi ja me soovime, et raseduse sünnituspuhkuse direktiiv vastu võetaks, aga kui siin mingit edu ei saavutata, siis äh, võtame, äh, esitame me lihtsalt uue algatuse, et äh, purustada see nõndanimetatud klaaslagi, millest naised tööturul läbi ei suuda murda. sest me leiame, et praegu ei ole ju mingit edu saavutatud järgmised äh, kuus kuud on kõigil institutsioonidel võimalik selle direktiiviga töötada, aga kui ka siis kuhugi ei jõuta, siis tuleb valida mingi muu tee. see äh, on kooskõlas äh, parema reguleerimise põhimõttega. peale selle tuleb vaadata läbi ka olemasolev õigusloome mida komisjon äh, ka vaatab regulaarselt läbi, nii et me saaksime kindlad olla, et olemasolevad õigusaktid on vajalikud ja tõhusad. nüüd siis puudustest. Äh, ma, me äh, arutame teiega ka neid ettepanekuid, mida on kavas tagasi võtta ja me tegutseme alles siis, kui kõik kolm institutsiooni on üksmeele leidnud prioriteetsete algatuste puhul peame me oluliseks äh, eriti tõhusat koostööd parlamendi ja nõukoguga, me, me arvame, et me peaksime koostöös panema kokku nimekirja nendest asjadest, millega institutsioonid peavad eriti tõhusalt töötama, et võimalikult kiiresti saavutada vajalikud tulemused kodanike jaoks ma jään ootama struktureeritud dialoogi teie erialakomisjonidega, seda siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadel ja suvel ning ma arvan, et siis jõuame me parema institutsioonide vahelise programmeerimiseni tulevikus. komisjoni tööprogramm ei ole muidugi dialoogi lõpp, see on dialoogi algus ja ma ootan seda dialoogi väga suure huviga ning kui lubate, härra president, äh, tulen ma juba järgmise aasta alguses siia tagasi, et teiega vestelda. täna me alustame seda tööd, ma vajan teie toetust ja Euroopa kodanikud vajavad konkreetseid meetmeid, sest meil on vaja majanduskasvu ja uusi töökohti. suur tänu! aitäh, härra Timmermans, nüüd saab Rahvapartei nimel sõna härra Saier, palun härra president ma ühinen nende kolleegidega kes õnnitlesid teid ähm, karl suure auhinna saamisel jõulud on ukse ees ja me ehime jõulupuid ning jõuluajal oleme juba tõesti pikki aastaid juba rääkinud ka komisjoni tööprogrammist ning äh, iga kord on äh, sellel jõulupuul olnud ka palju erinevaid äh, ehteid aga seekord tööprogrammi arutamine on täiesti teistsugune ning ma tahan õnnitleda e-, Rahvapartei nimel komisjoni selle tööprogrammi väljatöötamise nimel, sest praegusel hetkel on nad tõesti hakkama saanud sellega, et nad ei ole komisjoni tööprogrammis saanud, teinud ehitud jõulupuud, kus kõigi soovidele vastu tultud. meile meeldib see muutus, see lihtsus ja see, et on kinni peetud äh, nendest kõige tähtsamatest põhimõtetest, Junckeri programmi kümnest prioriteedist ja ka investeerimiskavast ma saan aru, et parlamendil on samasugune probleem, meie ka soovime, et kõik meie jõuluehted oleksid jõulupuul ja ka valimiste ajal juba me nägime, et sellise lähenemisega kaotame me kõige põhilisemaid prioriteete prioriteet tuleb ladina keelest ja tähendab ühte. kui meil on kümme prioriteeti, siis on neid juba rohkem kui üks, kakskümmend kolm prioriteeti on rohkem kui kümme, aga kakskümmend kolm prioriteeti on rohkem kui nelisada viiskümmend kaks. nii et tõesti, tegemist on väga tähtsa aruteluga rahvapartei sooviks näha, et keskendutaks põhilistele küsimustele ja ei tehtaks seda, mis pole hädavajalik. peale selle tuleb tähelepanu pöörata ka rakendamisele. väga tihti parlamendid ja meie kolleegid nõuavad äh, teistsugust äh, lähenemist õigusloomele, sellepärast et äh, varasemate õigusloomeliste aktide rakendamist pole tehtud. nii et ma tõesti palun, et te keskenduksite rakendamise küsimustele me soovime, et komisjoni tööprogramm oleks suunatud majanduskasvule, et loodaks kõik tingimused selleks, et oleks võimalik rohkem töökohti luua, rohkem mobiilsust saavutada tööturgudel ja niimoodi ja aidata ka tööturule tuua paremaid oskusi ja teadmisi, eriti just IT-sektoris. peale selle energiaturg, energiavarustuskindlus on väga tähtis, samamoodi nagu ka turvaline digitaalturg. me toetame ka seda, et te soovite vähendada bürokraatiat nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil, et te soovite tõhusamalt kasutada maksumaksjate raha võidelda maksude eest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu VKE-de ja talunike elu muutub niimoodi lihtsamaks. väga tähtis on, et meil oleks korralik ettevõtluskeskkond ilma erinevate tõketeta ja et juurdepääs kapitalile oleks kõigile avatud sellepärast meile meeldib selline lähenemine, aga jällegi väga tähtsaks muutub siin komisjoni tööprogrammi rakendamine. meile meeldib see uus lähenemine, komisjon, nõukogu ja parlament saavad üheskoos paika panna prioriteedid ja see tööprogramm võiks olla uueks lähtekohaks, aga eks seda kõike saame siis hiljem öelda, nii et soovin teile kõigile palju õnne selle programmi rakendamisel aitäh, härra Saia, järgmisena härra Guerrero Salom sotsiaaldemokraatide nimel. härra president, ka oma fraktsiooni nimel õnnitlen me teid Karl Suure auhinna äh, saamise puhul, mis äh, on krooniks teie pikale ähm, teenistusele Euroopa Liidu teenistuses. härra president, asepresident, seekord on asi teistsugune ning äh, sellise pealkirja all läksime eh, maikuus valimistele, kuid mis oli erinev? ma selgitan, Euroopa Parlament on praegu erinev oma eelkäijatest, see on esimene parlament, eh, kus, mis tõesti valib eh, komisjoni presidenti sõna otseses mõttes ning seda uues vaimus. Need ei ole mitte minu sõnad, need on teie enda sõnad, härra Juncker, teie juulikuisest kõnest. ma täielikult jagan teie arvamust. see, kuidas me valime, eh, eh, muudab teie suhet parlamendiga. me, see muudab teie töö legitiimsemaks ja samas me nõuame suuremat usaldust, mis on erinev eelnevast, suuremat, rohkem dialoogi, rohkem koostööd, eh, rohkem aruandlust. soovin teha koostööd parlamendiga läbipaistvalt lojaalselt, usaldusega, koostöövaimus, respekteerides võrdsena kaasotsustajaid Euroopa Liidus. teen ettepaneku äh, kaasajastada parlamendi ja koost- ja, ja komisjoni koostöömeetodid, need ei ole minu sõnad, need on teie sõnad, härra Timmermans. ja need sõnad, ka nendega olen ma täiesti nõus. uskuge mind, mul on äärmiselt kahju äh, et ma pean fraktsiooni nimel väljendama oma pettumust ja väikest pahameelt. sest see, mida oleme näinud viimaste päevade ja nädalate jooksul komisjoni töö kohta ei kattu nende sõnadega, mida, millega nõus oleme, see on liialt mineviku moodi. me ei saa kuidagi näha, et miski on muutunud. me näeme erinevaid versioone ajakirjanduses, segadust on palju ka eh, eh, peab ütlema, et usaldus komisjoni ja parlamendi vahel ei ole eh, juurde tulnud. meievaheline, meievaheline eraldatus on suurenenud ning tulen teie tänaste sõnade juurde, kui te ütlesite, et me peame ainult erinevalt, erinevaid asju tegema, vaid peab erinevalt tegutsema. ja me nüüd arutame teie tööprogrammi. minu fraktsioonil on prioriteedid, teate, mis see on, töötuse vähendamine, eriti noorte seas. me nõuame nagu ma ütlesin, täielikku pööret, tõhusat eh, pööret eh, fiskaalküsimustes. tunnistan rahuloluga, et selles konkreetses eh, küsimuses võib-olla osaliselt meie surve tõttu on komisjon teinud olulise ettepaneku. me tahame veel enamat, oleme valmis koos teiega tegutsema et äh, fiskaalküsimused lahendada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. meie sotsiaalset mudelit tuleb kaitsta. soovime ka meetmeid selleks, et äh, suuremat ebavõrdsust äh, sotsiaal- ja territoriaalküsimustes vähendada. peame võitlema solidaarselt vaesuse vastu kogu Euroopa Liidus. Nendes küsimustes on vaja positiivset lähimust, kuid on vaja samas ka tugevat Euroopa Liitu, mis suudaks oma väljakutsetega hakkama saada ja veel ainult paar sekundit selleks, et öelda, et äh, meie äh, fraktsioonil on teatud küsimustes siiski äh, pisut kõhklusi, soovime, et jääksime oma suuremate eesmärkide juurde, kui peaks kas või menetlust muuta ja see puudutab kas või tsirkulaarmajandust. oleme valmis teiega, komisjon, koostööd edasi tegema härra Guerrero, Salabloni Iglesias soovib teile küsimuse esitada. palun, härra Iglesias. suur tänu teile, härra president, aitäh, härra Guerrero pärast teie sõnavõttu eh, küsiksin, kas teile tundus, et eh, teie fraktsiooni poolt oli õige selle komisjoni poolt hääletada? pean teile vastama et euroopa liidus on kahte tüüpi koalitsioone positiivne koalitsioon mis üritab äh, kodanike vajadustele vastu tulla ning nende probleeme lahendada ning negatiivne koalitsioon mis äh, üritab äh, alati vastasleeris olla ja lahendusi mitte välja pakkuda minu eelistatud koalitsioon on nendega kes soovivad probleeme lahendada Teie oma on aga äh, äh, meie koja äärealal, te protesteerite, sest teil ei ole kodanike jaoks lahendusi. ECR e e fraktsiooni ECR fraktsioon nimel saab nüüd sõna proua Ford. suur tänu härra president, selle eest, et alustasite istungit sellega, et rääkisite vapustavatest uudistest Pakistanis, kui me viime vanematena me viime oma lapsed kooli lootuses, et nendega on seal kõik hästi. tunneme kaasa nende vanematele, neile vanematele, kelle lapsed hukkusid. julgeolek on surve all, Euroopa peab muutuma. Te rääkisite muutustest soovime tulemusi, peame oma majandust tugevdama, jah, meil on ühised äh, laiemad eesmärgid, äh, paremad, äh, paremad elamistingimused, hea keskkond, kuid meil on vaja tugevat majandust selleks, et, et hakkama saada ja majandus peab olema esimesel kohal ning kõik Euroopa majandused peavad paranema. Ähm, tihti minevikus oleme näinud, et Euroopa jagab Äh, räägib numbritest, mõtlemata selle peale, kuidas äh, see mõjub majanduskasvule, kuidas see mõjub väikestele ettevõtetele. see peab muutuma. meie äh, otsused peavad olema, võtma aluseks teaduslikud tõendid, te lubasite võtta endale teadusnõustaja, palun tehke seda lisaks sellele peaksime vaatama, kas olemasolevad õigusnormid toimivad, kui ei, siis muutke nad viimane komisjon lubas, et bürokraatlikku koormust vähendatakse, kas te peate sellest kinni? kas te peate, kas te, te seate endale eesmärgid ja jääte nende juurde? pea, meil on vaja ühist energia ja teenis, teenuste turgu. me peaksime vähendama kulusid. palun üritagem need muutused sisse viia kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tahame vaadata kahe tuhande viiekümnenda aasta poole, mitte ühe tuhande üheksasaja viiekümnenda aasta poole. meil on vaja toimivat äh, digitaalturgu, meil on vaja ettevõtetel võimalusi, et äh, edasi minna ja meil on vaja võimalusi välis ka äh, kaubanduslepinguid ja kui me ei sõlmi kaubanduslepingut Ameerika Ühendriikidega, siis jääme me maha me peame aitama investeeringuid, mis on aluseks võetud erafondid, riskifondid, mitte ainult riigipoolse eh, fondid. me ei eh, tähenda, see ei tähenda aga seda, et me peame, eh, me peame sotsiaalpoliitikat ümber vaatama. me ei ole vaja meil on vaja, kas me ei saa lubada ka seda, et kulutused, kulutama peab ühtemoodi kodu, liikmesriikides ja teistmoodi Euroopa Liidus, me peame kärpeid tegema. ja just sellepärast, et avalik teenus on äh, nii äh, raskes olukorras, ollakse mures ka immigratsiooni pärast. sest me peame äh, tegelema immigratsiooni küsimusega, tegema, tegelema, tegema koostööd kolmandate riikidega, peame astuma tõsiseid samme selleks, et immigratsioonisüsteemis ei toimuks rikkumisi nii Euroopa Liidus kui väljaspool. meie ühisturg peab aitama ettevõtteid ja tarbijaid ja see tähendab seda, et peaks olema kaubavahetus lihtne kahekümne kaheksa äh, liikmesriigi vahel. me ei tohi kärp-, vähendada konkurentsivõimet, me ei taha rohkem bürokraatiat, me, tehke seda ja me oleme valmis teiega koostööd tegema, suur tänu! proua Ford, äh, härra Leichtfried soovib teile küsimuse esitada. mida Leichtfried? palun, härra Leichtfried. president äh,, president proua Ford, ma olen siin kuulasin teid väga täpselt ja tahtsin teie käest järele pärida, sest üks punkt teie kõnes oli väga huvitav. Te ütlesite, et majandus on kõige tähtsam, ettevõtted on kõige tähtsam, neid ei tohi takistada kas see ei tähenda siis seda, et meil ei ole mitte mingeid sotsiaalseid kriteeriumeid, sotsiaalseid nõudeid, madalad palgad töötajatele, madalad maksud ettevõtetele? sellel alal meie küll ei soovi teiega koostööd teha, meie näeme seda küsimust hoopis teistmoodi. meie leiame, et majandustõusust peavad kõik kasu saama, mitte ainult mõned vähesed, aitäh! majanduskasvu tulemuste jagamine on äh, väga oluline aga selleks peab majandus kasvama majandus peab olema esmajärjekorras oluline et garanteerida kõrgemad elustandardid sellepärast toetame äh, fokusseeritumat ja äh, ja ja samuti ka kokkuvõtlikumat lähenemist aitäh ja nüüd liberaalide nimel proua Intfeld palun yes jah, suur tänu. lubage ka mul kõigepealt teid ALDE fraktsiooni nimel õnnitleda. me räägime täna paremast õigusloomest ja minu jaoks tähendab see ka rohkem läbipaistvust ja arengut, aga praegu me räägime ju dokumendist, mille press sai kätte enne ametlikku tutvustamist. minu jaoks on see kummaline loomulikult äh, toetab ALDE äh, seda, et äh, õigusloome oleks lihtsam ja parem, aga me leiame, et puud kärbitakse ikka ettevaatlikult, mitte ei raiuta lihtsalt jala pealt maha komisjon on praegu just niimoodi talitanud, kui võtab suvaliselt õigusloomelisi algatusi tagasi. ta peaks aru saama, et see ei ole demokraatlik protsess. keegi ei ole ju vastu sellele, et me kaotame ära mõttetud ebavajalikud õigusloomelised algatused aga see, mis ühe jaoks on mõttetu, on teise jaoks elutähtis. komisjon tahab keskenduda tähtsatele suurtele teemadele ja ALDE loomulikult äh, toetab seda, kuid äh, näiteks võrdne kohtlemine on ka suur teema, tähtis küsimus komisjoni loogika järgi on äh, vastav, vastavad direktiivid lihtsalt suur halduskoormus. meie peame läbipaistvust väga oluliseks aga komisjon ütleb, et äh, komisjoni ja nõukogu blokeeritud algatustel ei peakski ligipääsu olema. komisjon tahab äh, tagasi võtta ka jäätmepaketi ja õhukvaliteedi direktiivi, kuigi meie peame neid küsimusi ka väga tähtsateks me leiame, et demokraatlikud väärtused ja õigusriigi põhimõte on ka väga olulised, eriti nii mõneski liikmesriigis, kuid komisjon ei ole välja pakkunud mitte mingit instrumenti nende teemade jaoks. kas te peate neid siis olulisteks teemadeks? samas lükkas Euroopa Parlament tagasi broneeringu infoalgatuse, kuid komisjon tahab seda ikka edasi ajada minu meelest tahab komisjon lihtsalt jätkata sama protsessi, mitte aga tähele panna eh, demokraatliku, demokraatlikke arvamusi. liikmesriigid ei ole suutnud eh, kanda vajalikku vastutust ja sellepärast eh, ei saa nõukogu tihti tegutseda, aga kui me igasse asjasse niimoodi suhtuksime, siis ei oleks meil näiteks pangandusliitu, Euroopa patenti äh,, Ähm, töötajate tervishoiu ja turvalisuse alaseid standardeid äh, või asüülitaotluse mehhanismi, kõik need on olulised teemad ja kõik need on kodanikele vajalikud. kuidas äh, kavatseb äh, komisjon läbi rääkida liikmesriikidega, mis, mis tulevad kokku nõukogus ja mis te, on tegelikuks takistuseks, kuidas kavatseb komisjon tagada, et liikmesriigid tõesti rakendaksid Euroopa õigusakte ja kas komisjon kas komisjon on mõelnud eh, ka lõpuklausli eh, kehtestamisele? ja mismoodi tagada see, et eh, tegelikult õigusloome andja ka vastutaks selle eest, mida ta teeb? härra asepresident Timmermann, Timmermans ütles, et komisjon töötab koos Euroopa Parlamendiga. me ootame siis, et te seda tõesti teeksite, et te töötaksite koos meiega <clears throat> ja et te vähendaksite regulatiivset koormust ja halduskoormust ja parandaksite demokraatlikku protsessi aitäh, proua Infeld, järgmisena saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna proua Kaari. aitäh, teie soovite uue kursi komisjoni tööle anda, et ei soovi jätkata nagu vanasti, vaid hoopis kodanikke kuulata. ma pole mitte kunagi varem olnud nii nõus komisjoniga kui selles küsimuses. aga see on ka kõik, mille osas ma teiega nõus olen. selle asemel, et keskenduda parema raamistiku leidmisele töövõtjate jaoks, hakkate teie siin ettevõtjate elu kergemaks tegema ja seda kõike töövõtjate arvelt. üks on täiesti selge töövõtjate huvides ei ole see, et nende õigusi kärbitakse ja et ettevõtjate elu tehakse lihtsamaks. ehk see, mida teie välja pakkusite. just sellepärast on meil vaja uut algust kodanikud äh, ja sotsiaalne riik peaksid olema meie huvide keskmes ja see teie programm tuleks täiesti maha matta. aitäh ja järgmisena härra Lamberts Roheliste nimel. Oui, est-ce que ça marche? Monsieur le Président, vous avez raison lugupeetud president, teil on äh, õigus. tegemist on nii-öelda viimase võimalusega Euroopa jaoks ja kui me tahame, et meie kodanikud üldse tuleksid kaasa, et nad oleksid nõus Euroopa integratsiooni mõttega, siis tuleb Euroopa tuua lähemale kodanikule, mida see tähendab? me peame käituma selliselt, et Euroopa töötaks tõesti enamiku kodanike huvides ja mitte mingisuguse vähemuse huvides. kui me seda ei suuda, selleks, et seda suuta, on meil vaja kolme asja, kõigepealt ühiskondlik õiglus, sellepärast et Euroopa väärib seda. mõned ütlevad, et äh, sotsiaalpoliitika ei ole Euroopa Liidu pädevuses, aga tegelikult äh, mingil määral on. meil on vaja maksualast õiglust. Te olete ka rääkinud äh, algatustest, mis lähevad ju täiesti õiges suunas muidugi äh, maksualase läbipaistvuse osas on äh, teha veel palju, aga tegelikult on see poliitilises plaanis äh, lihtne. me arvame ka seda ja teie ega härra Timmermann sellest ei rääkinud, et meil tuleb uuesti vaadata ka majandushalduse paketti selleks, et seal oleksid sees tõesti ka sotsiaalsed eesmärgid, vaesuse vähendamine, ebavõrdsuse vähendamine, keskkonnaalased eesmärgid, need on täpselt sama olulised eesmärgid kui eelarvelised eesmärgid sest ilma nendeta ei ole tegelikult ju võimalik äh, meil äh, vähendada ebavõrdsust. vastupidi, ebavõrdsus kasvab veelgi. peale selle, äh, mis puudutab töötajate direktiivi, siis tuleb lõpuks tagada, et töötajad oleksid konkurentsivõimelised ja anda rohkem võimalusi ka neile, kes on eriti haavatavad ja mis puudutab sotsiaalse äh, mõju õigusakti, siis on siingi vaja töötada ja mis puudutab keskkonnahoidu, siis olen ma nii parlamendis kui komisjonis kuulnud, et et äh, me peame mõtlema, äh, me peame mõtlema rohkem keskkonnale, peame mõtlema rohkem ka energiaalastele küsimustele. me peame aru saama, et Euroopast peab saama järgmise tööstusrevolutsiooni äh, paik ja mis puudutab demokraatia kriisi või demokraatlikku kriisi, siis tuleb mõelda sellele, milline poliitika praegu Euroopas on ja miks Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel peab olema rohkem õigusi, peab olema rohkem pädevust, me peame saama Euroopa elu eh, mõjutada praegu on nii, et valitsuse esindajad, tihti ametnikud, sõlmivad komisjoniga mingisuguse kokkuleppe, aga kumbki neist tegelikult ei ole otse valitud demokraatlik esindaja ja kumbki ei võta arvesse seda, mida arvavad otse valitud esindajad. ja keegi ei saa aru, mis on sellise äh, poliitilise koostöö poliitiline hind. mul on teile palve, mul on teile palve. Te räägite natukene liiga kiiresti see on minu entusiasm, vastab kõneleja. olgu, aitäh. ma lõpetan siis äh, küsimusega. ma tahaksin rääkida paremast õigusloomest. härra Timmermans rääkis õigusloomest, mis peab olema parem, ta ütles, et see ei tähenda, et regulatsioon kaotatakse või et seda on äh, väga vähe. aga ähm, ma kuulasin teda ja sain aru, et äh, teatud õigusloomelised aktid, teatud meetmed võetakse tagasi, näiteks see, mis puudutab õhukvaliteeti ja räägiti ka refitist ehk siis äh, õigusloomeliste aktide ümberkujundamisest. aga tegelikult äh, vähendab, äh, vähendavad need sammud kogu aeg sotsiaalset kaitset ja keskkonnaalast tööd. ja see tuleb meile kahjuks, mitte kasuks. Te ei saa kasutada refiti lihtsalt selleks, et muuta õigusakte nii, nagu teile sobib ilma et te arvestaksite tegelike klientide huve. viis aasta, viis päeva kulus komisjonil selleks, et vastata kirjale, kus räägiti pankade restruktureerimisest. aga tegelikult peaksite teie vastama kiiresti, kiiremini Te peaksite vastama kiiremini ja oluliselt äh, entusiastlikumalt ja äh, selline käitumine on lubamatu, aitäh. härra Lamberts, kodanik Wolf ja saadik Wolf soovib teile küsimuse esitada mr lambert you suggested at the beginning of your speech. Te ütlesite oma äh, kõne alguses, et härra Timmermansil on nüüd viimane võimalus, et äh, nüüd on viimane võimalus päästa Euroopat ja toetada tuleb paljusid, mitte väheseid. Te ütlesite nii. kas te olete siis seisukohal, et Euroopa Liit äh, praegu hoolitseb ainult väheste isikute eest? kuulake, ma rääkisin ma rääkisin lihtsalt sellepärast, et mul on äh, kombeks reageerida ähm, arvandmetele, mida ma olen näinud. Euroopa alates kriisi algusest on äh, ju jagunenud nendeks riikideks, millel läheb äh, rahaliselt paremini ja neile, nendeks, kellel läheb rahaliselt ähm, halvemini. ja me võime sellest ka otseselt järeldada, et täna on jõukamatel riikidel, jõukamates riikides ja jõukamatel isikutel on elu parem ja teistel on halvem, nii lihtsalt on, aga meie kes me oleme Euroopa Liidu institutsioonid, peaksime äh, kaitsma äh, suuremaid ja praegu tegelikult toimub kõik vähemuse huvides. aitäh ja nüüd Eesti fraktsiooni nimel härra Farage. härra Juncker, te olete siin ja esitate oma uut äh, tööprogrammi. ma vaatan, et te olete tegelenud ka PR-iga Te olete kulutanud äh, küllaltki palju raha selleks, et äh, Euroopa Komisjonile anda parem kuvand ja te olete välja töötanud ka slogani, öelnud uus algus Euroopale. viis aastat kulub teil siis selleks, et äh, seda uut algust kehtestada ja kui see ei õnnestu, peaksime me raha tagasi tooma, raha tagasi saama. ma külastasin eelmisel nädalal ka Berlamondi hoonet ja ma nägin, mismoodi see uus algus Junckeri meeskonnal siis on selles äh, komisjonis on äh, viis endist peaministrit ja üheksateist endist ministrit, selles on ka seitse endist volinikku. kuidas on see siis uus algus? kokku on tulnud ikkagi vanad äh, näod, kes on oma koduriikidest lahkunud. ja peale selle olete teie selle president, härra Juncker. ärge arvake, et keegi siin äh, Äh, kahtlustab, et ma praegu sean härra Junckeri pädevuse kahtluse alla, loomulikult olete te pädev. Te olete tugev äh, töötaja ja teie käe all on äh, suured hargmaised ettevõtted suutnud vältida miljonite eurode maksmist, nad on kõik koondunud Luksemburi, kus saab maksta üks või kaks protsenti, sel ajal, kui teie olite Luksemburi peaminister, kõik see juhtus ja kõik nad on valmis äh, vanduma, et teie olete vägagi pädev mees, pädevam kui see, kes oli seal enne teid. aga ärge rääkige sellest, et äh, te olete äh, uuendusmeelne, te olite Luksemburgis üheksateist aastat peaminister, te olite ka Eurogrupi juht, nii et midagi uut teis ei ole. ja teie, Euro-, teie juhitud Euroopa Komisjon on sama vana ja seisnud nagu veinipudeli kork ja teie, härra Timmermans, rääkisite täna tsirkulaarmajandusest härra, ma ei saa aru, millest te räägite. aga kõlas see kõik kahtlemata kenasti. Te ütlesite meile täna ka selle, et te võtate kasutusele minimalistliku lähenemisviisi õigusloomele. Ehm, teie ilmselt olete eh, teravam, intelligentsem ja targem kui need, eh, kes on teie eelkäijad, täpselt nagu, eh, täpselt nagu härra Junckergi. aga kas me tõesti saame loota, et teie lepitate meid meie, meie probleemidega? või hakkate vastu võtma ikkagi neid kurgiteemalisi määrusi, mis siin mõni aasta, mõni aasta tagasi tuli? mis aga puudutab paremat õigusloomet, siis tegelikult me oleme seda ju ka enne proovinud teha. me oleme vaadanud, et äh, õigusakte on väga palju, ettevõtjad peavad täitma väga palju reegleid, kahe tuhande viiendal aastal me sellega tegelesime ja tuli välja, et meil on sada seitsekümmend lehekülge õigusakte, õigusaktide pealkirju, mis kõik kehtivad. praegu ilmselt on äh, see nimekiri veel palju pikem. härra Timmermans, me ei vaja minimalismi. kui Euroopa tõesti tahab olla konkurentsivõimeline globaalses mõttes, siis on vaja kirves võtta. on vaja võtta kirves ja maha raiuda selle puu küljest äh, mõttetud äh, õigusaktid. sellepärast, et vabas turumajanduses ei saa oodata, et kõigile kehtivad kogu aeg ühesugused standardid VKE-dele e ühest küljest, teisest küljest suurtele hargmaistele ettevõtetele. minimalism ei toimi alati. näiteks läbirääkimised Ühendkuningriigiga sisserändajate alal Teie, härra Juncker, olete öelnud, et siin mingeid läbirääkimisi ei toimu, äh, inimeste vaba liikumine ei ole läbiräägitav. aga äh, teine küsimus on Eurotsooni kuulumine Äh, Kreeka eurotsooni kuulumine, kõik saavad ju aru, et parem oleks, kui neid siin ei oleks. Äh, nende viie aasta jooksul, mis me nüüd siin koos veedame, räägitakse kindlasti väga palju Kreekast ja ka Ühendkuningriigist ja teilgi kulub suur hulk auru just nende küsimuste lahendamiseks, aitäh! härra rahvasaadik, kolleeg Presso soovib teile küsimuse esitada. palun, proua Presso suur tänu, härra president, sooviksin härra Farage'ilt äh, kuulata, äh, kas ta ei unustanud Luksemburgi normide äh, kohta küsimata peale selle veel, kas ka teie enda kodumaa pole sellest samast asjast kasu saanud ning teiseks teie fraktsioonil ei ole enam Suurbritannia lippu laua peal, kas kas te olete aru saanud lõpuks, et ei ole enam Suurbritannia parlamendis, härra Farage uh,? Well, really sure. ma ei saa täpselt aru, mida te küsisite, aga mul on võimalik vastata ja saan nüüd kauem rääkida, aitäh. mis puudutab Luksemburi norme, siis ma selgitasin juba väga selgelt, ega ma ei kritiseeri härra Junckerit. ma räägin siin äh, maksukonkurentsist ja sellest, et iga riik teeb, mis tahab, sellepärast et mitmekesine Euroopa on ju tore peale selle lubage ennast parandada. Teil on täiesti õige, õigus äh,, laual ei ole siin äh, lippu, aga see ei ole kunagi olnud Inglismaa lipp, see on olnud Union Jack, see on äh, Suurbritannia, Ühendkuningriigi lipp. mulle tundub, et äh, lipuvalvaja on äh, Belgia streikide ohvriks langenud, sest ta tavaliselt tuleb ja jagab need lipud siin laiali ja pärast korjab kokku. tõesti, järgmine kord saate jälle oma Union Jacki ehk Ühendkuningriigi lipu siia lauale, sest seekord on jagaja tõesti streigi ohvriks sattunud. kas teie olete see, kes lippe valvab? president Schulz uh,, you president Schulz, viimane kord äh, Strasbourgi täiskogu istungjärgul teie hääletasite selle poolt, et need lipud ja plakatid, mida siin äh, laiali jagatakse, et see olevat rassistlik ja homofoobne ja nii edasi ja te kritiseerisite siin ka neid rahvusriikide lippe, mis olid meie laudadel nüüd vaadake neid reegleid uuesti ja lisas viisteist Euroopa Parlamendi kodukorras öeldakse, et võib küll lipud välja panna, kui need ei ole solvavad või ründavad. rassistlikud ja homofoobsed süüdistused jah, need võib-olla tulevad väga vasakäärmuslikelt mõnikord, aga mitte siin fraktsioonis. nii et härra president kas te võiksite meile öelda, et kas äh, Briti lipp on teie jaoks solvav või ründav või mida te siin üleüldse praegu ründate? ei, Briti lipp ei ole solvav, ma lihtsalt nägin, et ei ole ta seekord mitte ühtegi lippu kaasa võtnud, sest me oleme tegelikult juba aastakümneid siin harjunud, et te tulete lipp ees saali sisse ja minu teada ei puuduta see üldse ei minu eelkäijat ega ka mind. muide, ma tahan teile veel midagi öelda. Teie siin hädaldasite, et teised inimesed siin loosungeid üleval hoiavad. Teie enda fraktsioon just sellel samal koosolekul Brüsselis, vähemalt pool teie fraktsioonist, itaallased nimelt hoidsid neid plakateid üleval. ma oleks tahtnud, et te siis ka oleks sõna võtnud ja protesteerinud. ja nüüd saab sõna härra Annemans härra Annemann, teil on sõna. aitab küll, te saite juba piisavalt, härra Annemann saab nüüd sõna. istuge nüüd maha, te saate pärast, jah, tulge kodukorraga järgmine kord ja öelge mulle, milline artikkel härra Annemann saab nüüd sõna. Eh, härra president, mina võin tõesti belglasena siin lohutada Äh, härra Farage'i, sellepärast et äh, tundub, et mitte ainult lipuvalvaja ei ole langenud siin äh, streigi ohvriks. siin on tõesti näha, et Euroopa koostöö armukesed on kõik kokku tulnud, aga mul tuleb siiski öelda, et mul oli väga hea meel, et komisjon on nüüd teatud prioriteedid välja toonud ja et neid prioriteete hakatakse kärpima. mina tõesti, tõesti Äh, jagan oma prügi ja ka Flaamina ning Flandria kodanikuna olen alati öelnud, et prügi tuleb sorteerida, kuid mulle tundub, et praegusel hetkel on Euroopa tasandil liiga kaugele mindud ja see kõik läheb liiga kaugele. on võimalik äh, palju rohkem saavutada vabatahtlike kokkulepete kaudu, võib-olla ka kaubanduslepete kohta ja meil tuleks tõesti Äh, liita ainult äh, need riigid, kes soovivad seda teha ja need, kes ei soovi, need tuleks välja jätta, sest muidu kulud suurevad veelgi rohkem veelgi rohkem tuleb välja tõesti, kui suur pädevus on Euroopa Komisjonil olnud. minu arvates ei ole loogiline see, et õigusloome ja bürokraatia on nii üles paisutatud ja et kõik tuleb tõesti seadusteks vormida, mis on meie laudadel. väga palju on liikmesriikide pädevuses ja peaks seal olema, kõik on liiga kaugele läinud ja tõesti, öelge mulle üks põhjus, miks me ei peaks soovitama seda, et me siin tõesti kärp-, tarbiksime seadusandlust, ma kardan, et mingil hetkel läheme me nii kaugele, et me üritame kõike ära teha ja lõpuks ei saa mitte midagi ära tehtud. aitäh, härra Annemans, nii, palun teil nüüd kodukorra kohta oli siiski veel üks küsimus. Te võite nüüd rääkida, te ütlesite, te soovite kodukorda puudutava küsimuse esitada, laske käia. Uh, jah, härra president, te teate ju hästi, et äh, minu Itaalia kolleegid äh, on siin üles pannud selliseid silte, mida te ei lugenud solvavaks ja ma tahtsin teie käest küsida et äh, kas teie meelest ei peaks kodukord, korda, kodukorra reegleid äh, kehtestama kõikidele fraktsioonidele ühtemoodi erapooletult ja et äh, see, kes koosolekut juhatab, peab austama kõiki fraktsioone ja kõikide riikide esindajaid ühtemoodi ja ühepalju. kas te ei leia, et koosolekut tohib juhatada ainult õiglaselt, kui kui meie siin ütlesime, et äh, need äh, slõuganid, mida siin äh, näidati, on solvavad, siis te ütlesite, et ei ole solvavad, kuidas siis on? suur tänu teile. aitäh, härra Tšipp, selle, selle küsimuse eest. aitäh ka teile. ma tervitan seda, mida komisjoni äh, president ütles. see on äh, alles debati algus, mitte lõpp, äh, nagu ta meile kohe ka ütles. ning mina ei arva, et Euroopa Komisjon on vana ja tolmune, nagu siin öeldi, või et midagi ei muutu, kui see komisjon ametisse astus mina küll olen väga rahul, et Euroopa Komisjon soovib paremat õigusloomet loomulikult on vaja olemasolevad õigusaktid äh, ümber vaadata, võib-olla midagi dubleeritakse, võib-olla midagi on puudu ning äh, see ei lase meil normaalselt töötada ja tuleks seetõttu eemaldada. võib-olla on mingi äh, avastamata potentsiaal, mille abil me tõesti saaksime saavutada suurema majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse. see tähendab aga seda, et äh, meil tuleks äh, õigusaktid üle vaadata ja tuleks vaadata ka seda, mida endine koosseis vastu võttis ja teha siis otsuseid. see puudutab näiteks jäätmepaketti ja õhukvaliteedi direktiivi. lõpuks aga olen ma nõus nende prioriteetidega, mis komisjon välja tõi, eriti mõttega Energialiidust. mul ei ole kahtlustki, et energiajulgeolek ja erinevate energiasaarekeste kaotamine, äh, taristute väljaehitamine, et kõik need on väga tähtsad prioriteedid, äh, eriti arvestades, et äh, praegu on Ida-Euroopas kriis. teiseks siseturg ja kuidas see toimib? jah, inimeste vaba liikumine on siin väga tähtis ja samuti teenuste direktiivi ellurakendamine. ka digitaalne agenda on tähtis, sest see toob kaasa aruka arengu ja kindlasti on vaja toetada ka VKE-sid ja ettevõtlus laiemalt kogu investeeringute paketiga, aga veelgi tähtsam on kasumit eh, maksustada seal, kus see kasum tekib ja eh, samuti peame silmas pidama sellistes riikides nagu Poola, kus eh, toimus üleminek turumajandusele, väga palju toimub kasumisiiret ja lõpuks ringmajandus ja kuidas see seondub biomajandusega, nii nagu strateegias kakskümmend kakskümmend on räägitud. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Rodriguez, palun. Dear president uh,, first vice president and uh, commissioner. Uh, president, asepresident, volinikud, jah tööplaan on väga tähtis, sest tähtis on seada Euroopale uued suunad ja ka uued auahned plaanid. ja kui me tahame nüüd koondada tähelepanu sellele uuele suunale Euroopas, siis kindlasti tuleb taaskäivitada töökohtade Äh, loomise plaanid. asi praegu ei toimi, on vaja hakata töökohti looma, et stagnatsioonist üle saada, mis meil praegu valitseb ja selleks, et ka üle saada majanduslikest ja sotsiaalsetest erinevustest liikmesriikide vahel ja sillutada teed rohelisele üleminekule, arukale, innovatiivsele majandusele. aga selleks on tõesti vaja suunda muuta ja me ootame nüüd, et komisjon tõukaks tagant uut poliitikat, kus meil on fiskaalkonsolideerimine ühelt poolt, aga peatähtis on ikkagi majanduskasv, kus meil on reformid, mis suurendavad majanduskasvu potentsiaali ja mitte lihtsalt ei kärbi riigisektori kulutusi. ja selline plaan, kus investeering on pea prioriteet ja tähtis on, et meil oleks investeeringute plaan, mis suudab toetada strateegilisi projekte, millest on vajaka Euroopas. see tähendab ka seda, et meil peavad olema eh, fiskaalnormid, mis näevad ette suurema manööverdamisruumi investeeringutele ja tähtis on, et meil oleks usutav agenda ka maksudest kõrvalehiilimisega võitlemiseks ja tähtis on, et kahjulik maksukonkurents kaoks. Need on need auahted plaanid, mida me teiltki ootame. ja ma rõhutaksin, et e, teil on ajalooline e, võimalus majandus- ja rahaliit lõpuni välja kujundada. suur tänu, kolleeg Rodriguez. Ähm, teile on esitatud sinine kaart, äh, Earl of Dartmouth. Äh, proua Rodriguez, äh, kas te olete nõus, kui olete nõus, siis Earl of Dartmouth, teil on palun sõna mikrofon kõnelejale, palun. suur tänu, et te mind märkasite ka. jah, te ütlesite, kuivõrd tähtis on töökohtade loomine. kas te arvate, et euro, see valuuta, mis mõõdab kõik ühe mõõduga ja euroala aitab kaasa töökohtade loomisele või hoopis takistab seda? kas tohib vastata? ma ei arva, et probleem oleks euros. E, euro e, on tugev küll liikmesriikides, aga probleem on selles, et meie majandus ja rahandusliit on tugevasti tasakaalust väljas, meil on pangandusliit vaja lõpule viia, meil peab olema korralik koordineerimine, et nõudlust e, korrigeerida, oleks tasakaal ülejäägiga ja puudujäägiga riikide vahel ja ma arvan, et kui me eh, need lahendame, siis me tõesti saame suuremad standardid, paremad standardid euroalale välja näha ja ka töökohti luua. suur tänu, järgmisena härra Tuuda, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, härra esimees, täna me kuulsime mitu korda härra Timmermansi ja äh, proua Rodriguez'i suust äh, avaldusi, mis on muidugi väga-väga olulised. meie väga oluline ülesanne on praegu Euroopa Liiduna võidelda tööpuuduse vastu tööpuudus on loomulikult negatiivne fenomen, mille all kannatavad peaasjalikult noored inimesed, kellelt on võetud ära tulevikuperspektiiv, perspektiiv väärikale elule Euroopa Liidu territooriumil nendelt inimestelt, neid inimesi sunnitakse tööd otsima kusagil mujal kui Euroopa Liidus, see ei ole hea äh, lahendus. juunis kaks tuhat neliteist äh, avalikustas äh, komisjon majanduse taaskäivitamise kavad. proua Pinkovska, tänane volinik oma kuulamisel rääkis sellest, kui oluline on Euroopa reindustrialiseerimine ja seega härra ähm, juhataja tuleb endale seada järgmisi küsimusi. kui me räägime Euroopa äh, uu-, reindustrialiseerimisest, siis mida see täpselt tähendab, see mõte on küll hea, aga millest siis konkreetselt räägitakse? sekkub härra juhataja, kõneleja jätkab. kuidas selgitada inimestele seda vajadust äh, ka näiteks kliima kontekstis, äh, praegu ei ole midagi ette võetud, sekkub äh, härra juhataja, võtab ära mikrofoni. kolleeg Coburn on esitanud teile sinise kaardi küsimuse, palun, härra Coburn. kas härrasmees on nõus minuga selles osas mida ma ütlesin äh, proua Rodriguez'ele küsimust esitades, valitsused ei loo töökohti, ettevõtjad loovad töökohti. see võib teie jaoks olla täiesti uudne mõte siin pan-euroopalikus sotsiaalses kogus, aga sellepärast äh, inimesed ongi järjekorras, et äh, jõuda Inglismaale, Šotimaale ja Iirimaale ja mitte ei ole siin Euroopa piiridel järjekorras härra Duda, kas te tahaksite vastata sellele küsimusele? Küs... kui te sellest avaldusest nüüd ka mõne küsimärgi leidsite? härra juhataja, mul on väga lühikene vastus millal lõpuks ometi me jõuame Äh, lahendused äh, selle reindustrialiseerimise prossi käivitamiseks, äh, millal me lõpuks jõuame selleni, et Euroopa Komisjon esitab need kavad, see huvitab mind praegu kõige rohkem, sest niimoodi me saaksime võidelda tööpuuduse vastu, arendada Euroopat edasi ja tulla välja sellest kriisist. kui me tahame oma raha kuhugi suunata, vot siis sinna tuleks suunata. ja kust see raha peaks tulema? suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Delitška, kaks minutit Uh, president asepresident jah nüüd on meil tõesti tõeline mõttevahetus tekkida ja tahaksin samas vaimus jätkata te tutvustasite oma tööprogrammi jah see juba lekitas ajakirjandusele mõned päevad tagasi mõned nädalad tagasi ja me saime sellega tutvuda tänu sellele õigeaegselt aga eh, see info et et eh, seda programmi on tagant eh, tõuganud talitused, see ei ole leke, vaid eh, lihtsalt ehm, jama, sellepärast et siin on aluseks väga põhjalik töö ja see on väga hea dokument. loomulikult üksikasjade kallal tuleb veel töötada, aga siin on täiesti õigesti välja toodud peamine. ja teine asi, see, et et me oleme pisut tähelepanuta jätnud mõned küsimused, mida, mis valmistavad meie eh, kodanikel igapäevaselt muret ja majanduse sotsiaalagenda on loomulikult aktuaalsed, aga on teisigi teemasid, mis võib-olla ei ole samaväärselt välja toodud. nüüd investeeringute plaan. jah, ma tõesti kahetsen seda, et komisjon vähemasti praegu lasi käest võimaluse äh, Eh, tulu, mida investeerimisplaan peab andma, eh, siduda see struktuuriliste muutmete, muutustega, mis tuleb läbi viia liikmesriikides ja ma pean silmas siin tingimuslikkust, teisisõnu. nüüd parem õigusloome, jah, ma arvan, et see on hea eh, esimene samm, aga ma olen pisut mures selle üle, et kas piisavalt Eh, ruttu me näeme tõelist süsteemi, seda ma ka ei näe siit plaanist, et ei ole süsteemi, ei ole sihtmärke, ei ole võrdlusaluseid, eh, mõõdupuid ja eh, lõpetuseks ma saan aru, et me praegu oleme mõned õigusaktid tagasi võtmis, võtmas menetluses täiesti õigustatult, aga tähtis, et see menetlus tugineks mõjude hinnangule, et Eh, kui mingi eh, algatus tagasi võetakse, siis on sellel ka head põhjendused. nii et selle kohta tahaks selgitusi juurde. jah, algus on hea, aga ja lõpuks veel üks sõna. jah, kõigepealt me tahame tõesti tugevat süsteemi, mis parema regulatsiooni meile tagab. suur tänu, järgmisena saab sõna Juaristi Abaunts, teil on üks minut. suur tänu praegusel hetkel me räägime usalduse taastamisest. Te tahate, et me usaldaksime teie komisjoni, härra president. aga kuulake nüüd, ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida te ütlesite ja mina otsin neid põhjusi, mikspärast mina peaksin Euroopa kodanikele eh, ütlema, et, eh, et nad armastavad Euroopa, et nad peaksid armastama Euroopa Liitu ja ma arvan, et peaks rakendama lähemuspõhimõtet. see on üks fundamentaalne aspekt. komisjon eh, tegelikult praegu hiilib kõrvale oma kohustustest ja eh, teie ütlete, et teil on palju ambitsioonikaid programme aga jälle tundub, et tegemist on öö, eh, uskumisega, sest me täpselt ei tea, millised need ambitsioonikad öö, programmid on, mis tooksid kaasa demokraatlikud muutused kas piisab sellest, kui me räägime, et eh, kodanike usalduse, usaldus tuleb taastada ja jääme ainult sõnade juurde, sest eh, usaldus on lahutamatu osa eh, sellest muutustest? suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Evans üheks minutiks. suur tänu. nagu paljud kolleegid äh, olin ma üllatunud sellest, et äh, komisjon eh, tõmbab osa asju programmist maha, aga tegelikult Euroopa Liit peaks olema juhtpositsioonil eh, ehm, keskkonna küsimustes, niimoodi me saaksime luua tuhandeid töökohti. me peaksime eh, olema ambitsioonikad selles valdkonnas. ma tahaksin tõepoolest näha, et e, keskkonnaküsimused oleksid projektide nimekirja e, lülitatud, e, sest see loob töökohti, toob raha juurde. kohalikud omavalitsused on praegusel hetkel jäänud toetustest kõrvale ja just nimelt seal luuakse töökohti. järgmisena härra Peditsiini kaks minutit suur tänu lugupeetud kolleegid nii nagu eh, härra äh, Lambertilgi olen mina äh, pärit teadusest, see on minu tagamaa. nelisada tuhat äh, eh, varast surma igal aastal on tingitud õhusaastest niimoodi ütleb komisjon ise oma arvutustes. tuhandeid uusi töökohti saab luua keskkonnakaitse kaudu, aga mida teeb Junckeri komisjon, nad tahavad just nimelt seal öö, eh, oma paketis öö, eh, kokku tõmmata projekte. me eh, räägime Äh, siin ka mm, äh, jäätmekäitlusest, me räägime siin tohututest rahasvoogudest, me räägime äh, gaasileketest ja emissioonist. tegelikult praegusel hetkel me raiskame raha ja see mõjutab inimeste rahakotti, nende tervist kodanikud mõnikord eh, kerjavad tänaval, mõned isegi panevad käe endale elu külge, aga praegu meie ainult räägime ettepanekutest, mis on väga ilusad, aga mis tegelikult raiskavad raha, me peaksime olema tõhusamad. mulle tundub, et eh, meie eh, vaenlaseks on hoopis komisjon, meie kodanike vaenlaseks on komisjon see on üsna hämmastav, et inimesed ei ole rohkem nördinud selle üle, mis toimub. järgmisena härra Papadakis, teil on üks minut kõneaega, palun. αποτελεί μέσο κλιμάκωσης της επίθεσης κατά των λαών και εργαλείο jälle on programm suunatud inimeste vastu ja eesmärgiks on eh, suurendada suurettevõtete eh, eh, sissetulekuid ja seda tehakse läbi rangema kontrolli tööliste kahjuks. töölistel on väga vähe töökohti, mis on tõepoolest kindlad. me räägime siin vabakaubandusest USA-ga, me räägime süvendatud siseturust ja nii edasi, mis tekitavad ainult uusi probleeme rahva jaoks kapital ei, eh, ei ole veendunud, eh, kapital ja selle võim mm, eh, valitseb meid, meil on vaja siin kiiret sekkumist, meil on vaja niisugust turgu, kus ei valitse monopolid. järgmisena härra Puusak, palun. austatud äh, härra juhataja austatud komisjoni president äh,, härra volinik, me räägime siin täna Euroopa Komisjoni tööprogrammist aastal kaks tuhat viisteist tegemist on äärmiselt äh, olulise programmiga ja selle juures on tähtis, et see programm peab olema realistlik. Äh, kõik kohustused, mis me endale võtame, tuleb ka ellu viia. me mõistame aga seda, et kui midagi pole ette nähtud programmides järgmiseks aastaks, siis tähendab see seda, et äh, seda tuleb järgnevatel aastatel ellu viia. me ei taha, et äh, see punkt kaoks kusagilt. kõik, mis jääb selle järgmisel aastal rakendamata, kuid mis ta tuleb ellu viia, tuleb ellu viia järgmistel aastatel ja nüüd konkreetsemalt rääkides tööpuuduse probleem, on oluline, et inimestel oleks töö. Teil on täiesti õigus. komisjoni tööprogrammis on üsna mitu punkti, millega oleks võimalik äh, olukorda parandada ja vähendada tööpuudust. näiteks öö, äh, odavam e-, elektrienergia, Ameerika turgudele sisenemine, me peame äh, saama ära kasutada Euroopa ressursse ja uusi tehnoloogiaid ja teine aspekt mul on hea meel, et te seda ka ise rõhutasite, digitaalne ühisturg äh, peab äh, nii kiiresti kui võimalik käivitama dialoogi ja nõukogule äh, avaldama survet ja kolmas märkus, meie poli-, tööstuspoliitika teekaart tuleb sillutada. see oli eelmise komisjoni jaoks väga oluline teema, et Euroopa tööstus saaks uue hoo sisse ja loodetavasti uus komisjon toetab seda ja meie VKE-d saavad sellest toetust. härra Pullmann, kaks minutit. ma tänan, härra president, komisjoni president ja asepresident, te kuulutasite, et teie komisjon saab olema poliitilisema iseloomuga. aga eh, pigem vastupidi, see, millest me täna räägime, et on see, kuidas me üheskoos kavandatu ellu viime. selle dokumendi põhjal me ei saa öelda, millised on teie ettekujutused eh, sellest tööplaanist, eh, vähemasti see, mida me mõned nädalad tagasi, mis lekitati, me näeme, et siin on veel paljugi vajaka. milles siis asi, me peame seda arutama? tahan teile tuua ühe näite selle kohta, mis ma ütlesin siin kojas var, varasema koosseisu ajal eh, tagati, et see oli Karasi raport, mis puudutas pankade järelevalvet ja taotles, et aastast kaks tuhat viisteist, järgmisest aastast kõik finantsinstitutsioonid peavad tõestama riigid, kus nad eh, teenivad tulu ja kus nad makse maksavad. see on hea põhimõte. Mm, kolleeg eh, Karast me kuulasime kõik ja tervitasime seda tema oli Rahvaparteist, kolleeg Lamberts võttis tol ajal sõna ja e, ka surus selle läbi roheliste hulgas ja meie sotsiaaldemokraatide hulgas tegime sedasama. kas siis e, tõesti e, ei saa me oodata täna siin teilt, et see arutelu, mis meil on maksudest kõrvalehoidmise küsimuses, et kas tõesti ei ole neid nõudeid võimalik ka nüüd äh, kohaldada hargmaistele korporatsioonidele. igasugused kõrvalehiirimise praktikad ju on olemas ja äh, lõppkokkuvõttes äh, on vaja, et õiglus valitseks ka maksude maksmisel Euroopas jah, ma saan aru, et tegemist on uue arenguga, on tegevus plaan juunikuun, aga tähtis on, et sellest tegevusplaanist ka nüüd kinni peetakse, see on hea näide sellest, kust me saame paremini koostööd teha ja rohkem ära teha, kui me seda dialoogis teeme. Te tahate partnereid, me oleme teie partnerid, aga see ei ole ühesuunaline täna, meil on suured ootused sellele komisjonile. suur tänu, järgmisena härra Henkel, teil on üks minut. president härra president, teie programm oli midagi, mida Rahvapartei siin tutvustas kui jõulupuud ja asepresident pani sinna kümme küünalt, need teie kümme prioriteeti. ma pean ütlema, et mul on üks probleem teie viienda pro prioriteediga, nimelt et eh, valuutaliidu süvendamine, rahaliidu süvendamine, jah, on selge, et maailmas majandus kasvab kiiremini mujal kui Euroopas. Euroopa samas eh, areneb kiiremini kui euroala, nii et suurem probleem on meil just euroalal ja ma tuletan teile meelde, et euro on Lõuna-Euroopa riikide jaoks liiga tugev, ka Prantsuse jaoks ja samas liiga nõrk Saksamaa jaoks. Te näete seda noorte töö puudusest eh, Lõuna-Euroopas ja ekspordi eh, ülejäägist Saksamaal. nii ka fiskaalkultuur ja majanduskultuur on Euroopas väga erinev eh, ja väga raske on seda allutada ühele valuutale ja valuutat omada, mis nendele, sellele kultuuridele kõigile vastab kollekte sarnas järgmisena, palun. suur tänu, härra juhataja. Äh, härra president, äh, te otsustasite hakata tegema poliitikat, see on hea mõte, jah, Euroopa peab tõesti keskenduma ülilus, üli olulisesele ja mis on ülioluline, muidugi majandus- ja sotsiaalküsimused ja investeeringute kava läheb täiesti õiges suunas, kuid tuleb minna kaugemale. tuleb äh, panna paika kalender, eelarvete osas tuleb luua stabiilne õhustik äh, ettevõtetele ja loomulikult äh, majanduse juhtimise kavad lõpule viia euroala jaoks. ja loomulikult on oluline seda, et Euroopa leiaks oma koha äh, ka sellistes maailma jaoks olulistes küsimustes nagu kliimapoliitika, energiapoliitika, et meil oleks ka tõeline kaitse Äh, poliitika ja välispoliitika, see, mis täna Pakistanis juhtus, äh, on lihtsalt näide sellest, et me peame ennast kokku võtma, need, me peame keskenduma nendele prioriteetidele, me peame konkreetseid samme astuma järgmise viie aasta jooksul, on oluline, et Euroopa kodanik näeks, et Euroopal on mingisugune lisaväärtus, on aeg, et Euroopa hakkas ka tegelikkuses eksisteerima. suur tänu, äh, härra Papadimulis järgmisena. suur tänu Äh, härra juhataja, härra Juncker, komisjoni töökavas kas teil on siiski õigus hakata sekkuma liikmesriikide siseasjadesse selle töökavaga? paar aastat, paar päeva tagasi Kreekast rääkides ütlesite te kreeklastele, et nad peaksid äh, valima teie jaoks tuttavaid nägusid. see ei ole teie asi, andke andeks äh, väljendust kas te julgeksite enne valimisi taoliste avaldustega välja tulla näiteks Saksamaal või Ühendkuningriigis? Te ilmselt üsna kiiresti jääksite Euroopa Komisjoni presidendi kohast ilma, äh, päevagi te ei elaks üle selliseid avaldusi. kuidas saab äh, komisjon selliseid asju otsustada, milliste aluslepingute ähm, artiklite aluselt te selliseid asju ütlete? minu erakond Sürisa äh, nõuab seda, et euroalas tagatakse õiglus äh, Äh, majanduskasvu osas, et õigusriik põhineks äh, tugevatel alustel, see ei ole äärmuslik poliitika. Ähm, teie aga toetate äärmuslikke äh, poliitikat, troika poliitikat, mis toob kaasa tööpuuduse, ebavõrdsuse ja ühtekuuluvuse laialammutamise ja inflatsiooni. Te lubasite algusest tuua muudatusi Euroopasse, aga tundub, et te olete Barroso kaksikvend lihtsalt. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Duhan, teil on üks minut Äh, härra president ja härra Timmermans. teinekord oleks mõtet tulla tagasi algusesse ja küsida, miks me oleme siia kokku tulnud. peaasjalikult äh, sellepärast, äh, et me üheskoos veaksime edasi Euroopa projekti. meie ühiskond on alati üritanud leida tasakaalu elukvaliteedi ja selle vahel, et kuidas nii paljud meist kui võimalik saaksid seda hea elukvaliteeti nautida. Teie komisjon, teie pädevus on väga selge, te peate üldhuvisid kaitsma Euroopas. see on teie peamine eesmärk. Euroopa huvi on kogu aeg üritada leida see tasakaal sotsiaalse, keskkonna ja majanduse vahel ja väga oluline on äh, see, et lisaks äh, äh, õhukvaliteedi küsimustele, ringlusmajanduse küsimustele ja näiteks ka rasedate naiste kaitse osas peate te alati keskenduma detailidele lisaks ka siis tasakaalu leidmisele on väga oluline, et me pöörduksime tagasi sellise töökorra juurde ja te arvestaksite kogu aeg üldhuvidega suur tänu, järgmisena saab sõna äh, Peeter Lundgren, palun. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin alustada sellest, et ma ei ütle bingo või ei hüüa siin hurraa. härra von Rompau äh, nüüd ametist lahkub äh, ja saab äh, kingituseks kaasa tohutu pensioni, aga selle pealt äh, maksu ei pea maksma oma koduriigis. ajal, mil äh, Euroopas probleemid ainult kuhjuvad, näeme me seda, et härra Rumpal lastakse lihtsalt maksumaksja seljas pensionile minna rahulikult. ja teie siin nüüd räägite usalduse taasjalule seadmisest eurooplaste silmis, no mismoodi te seda kavatsete teha, äh, survestate neid lihtsalt, lasete neil maksta järjest rohkem ja rohkem maksu, selleks et äh, poliitikud saaksid pensionile minna ja elada ilusti tohutute pensionitega. ja jätkuvalt elavad siis äh, ka pensioni ajal maksumaksja rahast. ja nüüd edasi, härra Junckeri töökava, siin on ka uus rändepoliitika ette nähtud see on minu meelest asi, mis on siiski liikmesriikide otsustada või vähemalt ei peaks olema Euroopa asi. või te kavatsete eh, liikmesriikidele peale suruda nii palju sisserändajaid, et nad eh, selle all kokku varisevad, me ei saa praegu enamus riike ei saa endale seda sugugi lubada, aga samas tahate teie rändepoliitikat, nendel inimestel ei ole elupaika, nendel inimestel ei ole ko-, töökohta, meil ei ole isegi oma kodanikele töökohta. ja nagu ikka, on äh, töölisrahvas see, kes peab äh, maksma selle läbikukkunud äh, poliitikate tulva eest, mille poliitikud on välja mõelnud. rohkem kui nelikümmend protsenti nendest inimestest ainult nelikümmend kaks protsenti inimestest käis valimiskasside juures eelmiste valimiste ajal ja minu meelest see on selge näide selle kohta, et ta, nad ei usalda teid. härra Borghese, üks minut, palun kõneaega. Eh, ah, ma tänan. härra Juncker, eh, teie oma ettekandes väga uhkelt rääkisite eh, fiskaalsest võrdsusest, mis on paketi keskmes, aga mitte midagi ei e, ütlenud üldisemalt kogu selle e, paketi kohta. et e, ka selle kohta, et midagi tehtaks pettuse ja salakaubanduse vastu ja väga palju makse liigub kõrvale, selle asemel, et nad ära maksta. ja tänu sellele ausad kodanikud tunnevad ennast ahistatuna. ja Luksemburgis neid lausa jälitatakse. kui ma ei eksi, siis avati seal menetlus ühe lekitaja vastu, kes andis teada eh, kõigest sellest, mis käivitas Luxleagi. see oli ajal, mil te komisjoni presidendi kohale kandideerisite. inimesed kaotavad niimoodi usalduse. ma arvan, et tuleks vabastada kõigest sellest painest ka teist härra Le Grip, palun poolteist minut, proua Le Grip, äh, äh, suur tänu, härra juhataja, härra president Juncker, härra asepresident Timmermans, äh, te ütlesite mitu korda, et te tahate keskenduda suurtele prioriteetidele, tahate keskenduda oma töö komisjonis kõige olulisemale, Rahvapartei äh, Prantsuse delegatsiooni nimel ma tahaksin rõhutada seda, mis tundub meie jaoks, Euroopa saadikute jaoks äh, olevat vähemalt meie delegatsioonis, siis kõige olulisem küsimus varjupaiga ja rändepoliitika ja energiaühendus. meil on väga oluline meie jaoks on väga oluline, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul astutakse olulisi samme äh, selles, nendes kahes, nendel kahel teljel. mina olen äh, naiste õiguste komisjonis Rahvapartei koordinaator ja ma viitaksin teie tähelepanu kahele olulisele äh, eelnõule. kõigepealt prioritaatne küsimus ähm, Rahvapartei jaoks äh, naised nõukogudes. me tahame tõesti, et astutaks äh, samme edasi nõukogus selleks, et me jõuaksime direktiivi ettepanekuga ka natukene kaugemale, et naised oleksid paremini kaasatud suurtes ettevõtetes nõukogudesse. parlamendis võeti vastu mõistlik äh, kompromiss, Rahvapartei on astunud olulise sammu selles, äh, selle suunas edasi ja loodetavasti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me jõuame kokkuleppele. nüüd, mis puudutab ähm, rasedus-sünnituspuhkuse direktiivi, äh, me tahaksime ka siin muidugi näha, et te mõistlikult, realistlikult leiaksite lahenduse sellele küsimusele ja mitte eh, ei oleks nii, et eh, mõni üks või teine lobigrupp eh, kõige, ei viiks teid selleni, et te astute sammu tagasi, vaid et te võitlete naiste õiguste eest järgnevatel kuudel, järgnevates töödes. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Wilmet, teil on kaks minutit. For... ma tänan. härra Juncker, aitäh teile, et tulite ja tutvustasite oma tööprogrammi siin parlamendis. olnuks hea, kui öö, äh, seda oleks algul meile esitatud, selle asemel, et ta pressile lekitada, aga ma kuulasin teie äh, ettepanekuid ja mul on mõned märkused. kõigepealt maksuparadiisid. ma tervitan seda, et te mõistate, et meil on probleemid ja seda teete ka oma tööprogrammis, aga oleks hea, äh, kui Eh, huvitav oleks teada küüniliselt küll, et kas see olnuks ka seal sees selles plaanis, kui poleks LuxLeaki olnud. ja möödunud aastal me juba ütlesime, tahame kohe, et tegutsetaks ja öö, eh, prioriteetsed valdkonnad maksudest kõrvalehiilijate puhul välja toodakse, seda riigiti. seda juba möödunud aastal me nõudsime, aga midagi ei ole toimunud. samas kodanikud Euroopa Liidus kõikjal näevad, kuidas nende palku kärbitakse, tervishoiuteenuseid, avalikke teenuseid kärbitakse iga päev, nädalast nädalasse, kõikjal inimesed Euroopas, kes maksavad korralikult oma makse, näevad, kuidas nende elujärg alaneb. samas suured korporatsioonid ei maksa oma makse, mida mida nad peavad maksma ega täida oma kohustusi. meil on vaja nüüd õigusakte, me ei saa enam eh, silma kinni pigistada sellise maksualase ebaõiguse suhtes ja teine asi puudutab õhukvaliteedi paketi tagasivõtmist. Eh, jah, eh, see, et te selle nüüd edasi lükkate, selle paketi omab tõsiseid tagajärgi rahva tervisele kogu Euroopa Liidus. nelisada tuhat inimest sureb igal aastal õhusaastatuse tõttu ja kui te nüüd tagasi võtate selle õigusakti, siis äh, see on kohutav, meil õnnestuks niivõrd palju elusid päästa, see on vastutustundetu. ja see on sõnumiks kõigile, ma kuulasin teid, härra Timmermans, nüüd kuulake mind. Äh, see, et te nüüd loobute õigusaktist, millega on võimalik päästa nii palju inimelusid, on vastutustundetu. see näitab, et Euroopa Liit nagu ei ole enam huvitatud progressiivsest äh, keskkonnapoliitikast tervise kaitseks. ma tahan, et te härra Juncker selle oma ettepaneku tagasi võtaksite? meil on sinise kaardi küsimus härra Roppelt, aga väga vähe tuleb meil neid lisaküsimusi, sest meil paraku aeg jookseb ja härra Juncker ja komisjon peavad siia muidu hommikuni jääma, ta on küll sellega harjunud, aga inimõigused ei näe seda ette. nii et palun, härra Roppe, nüüd on teil sinise kaardi küsimus ja proua Vilmot, palun vastake. ma tänan ma tahaksin küsida kolleegilt järgmist. valimiskampaania ajal ja praegugi Euroopa kodanikud, kellel on väike sissetulek, tegelikult avaldasid lootust, et komisjon ja parlament, need uued koosseisud võtavad vastu terve rea otsuseid, mis parandavad väljavaateid inimestele ega, kas te ei leia, et uus programm peaks tagama vähemalt miinimum sissetuleku, miinimumpalga Euroopa Liidus liikmesriikides? Sure ma ei ole kindel, kas sellel on mingit pistmist sellega, mida mina ütlesin, aga ma ei arva, et Euroopa on ainult ettevõtlus. E, Euroopa peab olema kõigi oma kodanike teenu-, teenistuses ja kõigil peab olema korralik elujärg. kiitoksia suur tänu. järgmisena saab sõna proua Tomašits, üks minut. president Juncker ima vrlo ambiciozan plan za Euroopu. ma tänan, president Junckeril on väga auahne plaan ja see on hea sest ainult auahnusega saab eh, edasi liikuda, kui minnakse õiges suunas. me arvame, et tõesti, see on faktidele tung-, tuginev plaan ja mitte lihtsalt mingi eh, unelm ja eh, väljamõeldis, mis nagu õhku pall lõhkeb lõpuks. jah, aga see ei ole nii, et meil kõik on hästi ja ei oleks vaja reforme. meil on nüüd uus komisjon ja uus komisjoni president, nii et on ainult õigustatud anda neile ka eh, võimalus näidata, mida nad suudavad ära teha ja ma loodan, et komisjon rea-, reageerib ka nii, nagu härra Timmermans ütles, et Eh, tuleb töötada Euroopale enda täiustamise kallal ja mitte sekkuda kodanike eraellu. on vaja suurendada ettevõtete konkurentsivõimet ja mitte panna neile peale rohkem bürokraatiat. kui komisjoni vastus kõigile on, et meil on vaja rohkem Euroopat, siis ma kardan, et uus poliitiline majanduskriis on tulemas. Eh, suur tänu proua Wikström, üks minut palun. kiitos paljon Eh, suur tänu. ma tahan tänada komisjoni, et nad siia kohale tulid, et nad jagavad meiega oma visiooni, milline on nende töökava kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. see võiks olla muidugi ka parem. tervitan teie eh, prioriteeti Eh, rändepoliitika osas, mis teeb Euroopa atraktiivsemaks teadlastele, tudengitele. meil on seda vaja. meil on seda vaja majandusarengu jaoks. kuid peavad olema ka inimestel legaalsed ja eh, turvalise teed, kuidas nad saavad Euroopasse jõuda, kui nad põgenevad sõja eest. see on ainukene viis, kuidas me saame inimkaubitsejaid eh, eh, takistada ja me eh, saame ainult niimoodi eh, hoida ära selle, et eh, eh, Vahemeri muutub tuhandete inimeste mm, hauaks ma tervitan komisjoni digitaalkava ähm, äh, ja palun olge julged. järgmine kõneleja, härra Ferreira, üks minut. Su suur tänu, äh, härra president. me näeme, mida tegelikult härra Juncker tahab äh, saavutada Äh, antakse avaliku garantiid suurele äh, avaliku erasektori äh, programmile. meile ei meeldi see, et noored inimesed peavad emigreeruma, et nende olukord on niivõrd habras tänu sellele, meil on vaja niisugust programmi, mis tooks kaasa sotsiaalse progre-, progressi Ko. komisjon on e, aga praegu meile näidanud, et see on mingisugune komisjon, mis töötab hargmaiste ettevõtete nimel ja toetatakse bosse terves Euroopas just nimelt suured bossid Euroopa eh, tööstus, see on tulevik ja tegelikult niisuguse tee vastu peab astuma igalt moel. suur tänu, järgmine kõneleja, eh, härra Vogt. jah, ma tänan. härra Junker, te rääkisite siin sellest, et teil on tööprogrammis väga palju rõhku pandud investitsioonidel, investeeringutele, et Euroopa tulevik tagada. ja minu küsimus on järgmine, kuhu te tahate investeerida eh, selle eesmärgiga, et rände põhjuste vastu võidelda, samuti sisserände legaliseerimine eh, olukorras, kus meil on kakskümmend miljonit tööpuud, tööta inimest Euroopa Liidu turul kuidas seda olukorda mitte hullemaks ajada. ja samuti maksud. Eh, makse tuleb maksta seal, kus eh, tulu toodetakse, aga kuidas eh, see kokku läheb Luksemburgi mudeliga teie arvates? kas see maksuõiglus peab ainult töövõtjatele kohalduma, vaid ka ei peaks kohalduma tööandjatele ja alltöövõtjatele ja euro kuidas selle probleemidega tõsiselt võidelda? edustaja Preeda. suur tänu, järgmisena kolleeg Preeda, poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja. ma räägin täna Rahvapartei koordinaatorina välisküsimustes ja mul on väga hea meel, komisjoni president, selle üle, et teie töökavas aastaks kaks tuhat viisteist on prioriteedina kirjas ka Euroopa naabruspoliitika revisjon. see on meie jaoks väga oluline uudis, meie siin kojas juba tegeleme asjaga. minu kolleeg härra Kuukan, kes selles küsimuses on variraportöör, on juba mõnda aega tööd teinud ja me oleme saanud ka väga positiivseid signaale volinik Haani poolt ja ma olen täiesti veendunud, et koostöö temaga sujub väga hästi eriti arvestades seda, et viimastel aastatel on meid üllatunud need muudatused meie lõunanaabruskonnas ja ka idanaabruskonnas ja tundub, et me ei olnud väga hästi ette valmistatud nende muudatuste jaoks. ja teinekord ei suutnud me otsuseid siin parlamendis ka väga kiiresti langetada. ja jäänud on meile mulje, et Euroopa Liit üldisena ei olnud väga heal positsioonil. mis aga puudutab naabruspoliitika reformi või revisjoni, see ei saa olla sugugi mitte selline iluvigade parandus, vaid äh, tuleb tõelised muudatused läbi viia selleks, et ähm, leida tasakaal lõuna ja ida vahel. Teil on aeg läbi. Äh, äh, härra juhataja vabandab. ma tahaksin ühe sõnaga rääkida ka lepingust Ameerika Ühendriikidega, selles osas on läbirääkimised muidugi väga olulised, see on peaasjalikult muidugi majandusleping, aga sellel on ka poliitiline hoob. see partnerlus on meie jaoks üliolulise tähtsusega ja Euroopa on äh, maailma tasandil äh, kindlasti väga tugev partner kõikide jaoks ja tugev tegija kõikide jaoks, kui meil see partnerlus õnnestub filmida. suur tänu! ja nüüd siis proua Toia, kellel on kaks minutit kõneaega. Juncker, vicepresidente, komissari, noi apprezziamo il punto di partenza. Eh, president Juncker, eh, eh, asepresident, kolleegid, tundub, et teie tahate minna hoopis mööda teist teed, kui sealt on tehtud minevikus. see Eh, eh, tahate, kui te tahate Euroopat avada, siis te peate eh, avama tee ja tegema suuremat koostööd parlamendiga. on väga tore, kui teil on olemas erinevad sätted, kui teil on suurem kontsentreeritus eesmärkidele aga siiski Euroopas on liiga palju demokraatlikke menetlusi, vaja on suuremat äh, läbipaistvust, aga sisu osas ütleksin ma nii, et praegusel hetkel on vaja investeerimiskava, härra Juncker. ja te peate tõepoolest tegelema äh, majanduspoliitikaga, see on väga okkaline küsimus. täna hommikul me rääkisime eh, reeglite määruste ringi vaatamisest ja seda, mida on praegusel ajal nende osas tehtud. aga oleks väga kasulik, kui meie tänahommikune arutelu ka peegelduks komisjoni ettepanekus. ma räägin oma koduriigist, nelikümmend viis protsenti eh, osand, nelikümmend viis protsenti valijaist toetas minu parteid, mis toetab Euroopat, aga teistsugust Euroopat. meil on vaja majanduskasvu, aga meil on vaja äh, paindlikkus selle juures, mis äh, suurendab SKT-d, mitte ainult ei kägista riigi rahandust ma vaatan siin projekte kahe, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eh, eh, plaani all ja seal räägitakse struktuurifondidest ja nii edasi, see on väga tore. Teie räägite sotsiaalmajandusest, kultuurilisest haldusest ja nii edasi, see on ka väga tore. ja loomulikult toetan ma kogu südamest keskkonnaeesmärke. suur tänu nüüd eh, härra Kirik. lugupeetud komisjoni president, ma toetan teie lähenemisviisi tööplaanile aastaks kaks tuhat viisteist, et see on uus algus ja ma isiklikult olen oma usalduse teile andnud, aga siin ei ole asi ainult minus. möödunud nädalal ma liikusin ringi oma valijate hulgas Saksamaal ja küsisin inimestele, et kui ma kohtun president Junckeriga, et mida ma peaks talle ütlema. ja siin ma tahaksin viis vastust teile tuua. kaks noort praktikanti Frankfurdist, kes aasta-aastalt jõulude ajal on vabatahtlikud abilised pagulaslaagris, ütlesid, et muutke oma pagulaspoliitikat, leidke ühised Euroopa Euroopa reeglid, mis tõesti toimiksid ja inimesi aitaksid ja üks noor perekond kolme lapsega Saint-Ingberdis ütles, et tagage, et oleks maksude poolest õiglus mitte ainult suurtele kontsernidele, vaid meile kõigile perekondadele. ja üks eakas pagaripoepidaja Dresdenis kritiseeris seda, et eh, ei tohi seadusi koostada kirjutuslaua taga, vaid tuleks Euroopa Liidu ametnikud kõik praktikale saata koha peale, et nad teaksid, millega, millega tegemist on ja üks üksikisa Berliinist ütles, et kontrollige üle Euroopa Euroopa poliitika, kuivõrd lapse- ja perekonnasõbralik see on. ja mina isiklikult nimetan seda Euroopa perekonnastrateegiaks, aitäh. härra Feder. Uh, uh, ma tänan ja aitäh, härra Juncker, et tulite, mina ka usaldan usaldasin teid äh, valimiste ajal ja ma usaldan ka komisjoni, aga usaldus sai kannatada, kui ma kuulsin, et õhukvaliteedipakett ja jäätmete pakett ja ka äh, taaskasutusinitsiatiiv võetakse tagasi ja ma lootsin väga, härra Timmermans, kui te ütlesite, et ikkagi need dokumendid kirjutatakse ümber kuidagi ja võetakse uuesti käsitlustele, aga kannatus hakkab katkema. meil on vaja ajakava nende teemade kohta, sest vastasel korral suureneb umbusaldus komisjoni ja meie koja vahel. mina usaldan teid, sest sellepärast, et ma arvan, et teie suudate muuta Euroopat, muuta see jõukamaks ja rohelisemaks, aga ma ei arva, et komisjoni eesmärgiks oleks äh, äh, keskkonnapoliitikate kaotamise meistriks saada. edustaja Albiol Guzman, üks minut. suur tänu, järgmisena kolleeg Albiol Guzman. suur tänu, härra Juuker. Te ütlesite, et te armastate Euroopat ma kutsuksin äh, teid äh, minuga ühele reisile tulema. tulge ja vaadake, mis äh, toimub Melias praegu, just praegu. meil on vaja teie suured plaanid tõlgendada keelde, millest kõik saavad aru. Teie tööprogramm tegelikult äh, räägib peaasjalikult vabast kaubandusest Ameerika Ühendriikidega, selleks et hargmaised ettevõtted saaksid veelgi soojema koha peale. ja mulle tundub, et teie tööprogramm äh, näeb ette ka frakkimise lubamist äh, ja seda, et naftaettevõtted, käes on kõik hoovad. Te räägite avaliku sektori teenuste erastamisest selleks, et meie õigustest saaks turg Te tahate Junckeri stiilis äh, maksukavasid, ma kujutan ette, nii nagu me Luksemburgis olime teie tegutsemisele tunnistajaks ja mulle tõesti tundub, et tegemist on tööprogrammiga, mille aluseks on vana äh, dinosauruslik tit-, äh, tit, Titanicu tüüpi kavaga, millega me saame siis põhja sõita küll esimeses klassis. suur tänu ja kolleeg Palts! ma tänan, härra juhataja, kõigepealt ma tahan tänada president Junckerit ja asepresidenti Timmermansi selle eest, et me saame arutada nüüd seda tööplaani ja tähtis on, et selles on konkreetsed algatused, et komisjoni kümme prioriteeti saaks ellu rakendada ja minu arvates on tähtis öelda, et Euroopa peab jälle koondama tähelepanu suurtele asjadele ja vähem tegelema pisiasjadega ja täna ma tahan äh, komisjonile tõesti toetust avaldada, et olemasolevad õigusaktid läbi kontrollida ja tagasi võtta see, mis on ebavajalik. meie kodanikud ootavad äh, ju meilt paremaid õigusakte ja sellekohaseid algatusi ja täiesti õigustatult tahavad nad meilt ka vähem bürokraatiat ja rohkem proportsionaalsust ja tahavad äh, suuremaid finantseerimisvõimalusi näha. Need peavad olema komisjoni prioriteediks ja peab ütlema, et need on väga paljutõotav lähenemisviis. ja veel kaks asja, kõigepealt uus impulss, kasv, töökohad ja investi-, investeeringud. investeeringute pakett on kindlasti väga kaalukas selleks, et usaldus äh, jälle taastada Euroopa Liidu majanduses. ja teiseks, loomulikult on vaja tugevdada majandus- ja rahandusliitu ja siin on vaja läbi viia ka reformid liikmesriikides ja hinnata ähm, äh, meie majanduspoliitikat, tagamaks tulevikus edu. seuraavaks edustaja järgmisena saab sõna kolleeg Perez, teil on kaks minutit kõneaega. suur tänu, härra juhataja härra president, härra asepresident, eh, LuxLeak, eh, afäär, kahjuks äh, tabas teid ähm, ja mm, kui te räägite maksupoliitikatest, äh, siis äh, te räägite siin täna sellest, et maksu tuleks maksta selles riigis, kus toodetakse. noh, see on teie tööprogrammis sees, me kavatseme hoida kirbul seda, kuidas te seda kavatsete ellu viia, seda poliitikat, ja kui seal see õnnestub, siis me kindlasti tunnustame teid selle eest teisalt nüüd ähm, riigipõhine aruandlus, sellest peab saama reaalsus, me oleme seda ikka ja jälle selle kojana nõudnud ja täna on see veelgi aktuaalsem probleem ja selle kohta ei öelnud te mitte midagi ja mis nüüd puudutab seda kurikuulsat paremat äh, õigusloomet, äh, me kardame seda asja natukene. nimelt, äh, kuidas seda better regulation või paremat õigusloomet siis tõlgendatakse, tõlgendatakse ainult sellega, et võetakse maha päevakorrast seaduseelnõud, mis ei meeldi tööstusele näiteks nagu õhusaaste direktiivi osas või ringmajanduse osas või äh, võetakse maha päevakorrast ka sellised eelnõud, mis ei meeldi liikmesriikidele, näiteks nagu rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv. täna joonistasite välja uued perspektiivid, eriti mis puudutab ringlusmajandust, selles osas me tahaksime siiski, et natukene rohkem räägiksite sellest, mis te kavatsete teha, selleks et me saaksime veenduda, et te kavatsete võtta endale kohustused selles küsimuses, mis on ju E, ülioluline, kui me tahame, et Pariisi konverents järgmisel aastal oleks edukas. ja möödaminnes äh, rääkisite ka äh, autoriõiguste direktiivist, kas selles küsimuses me tahaksime olla veendunud, äh, et kavata, et Euroopas kavatsetakse siiski hoida elus loov tööstus ja et me mitte ainult ei oleks klientideks Atlandi-ülestele suurkorporatsioonidele? suur tänu, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Jakovtšitš dosadašnji istupi gospodina junckera i njegove komisije u mene moram reći ulijevaju povjerenje. siiani ei ole olnud põhjust teid usaldada ja ma tõepoolest ei tea kas tekivad ka uued võimalused ma arvan, et teie mandaadi jaoks on oluliselt kolm asja, need on investeeringud, see on see platvorm, kus teie komisjon kukub kas läbi või eh, on edukas. ma arvan, et eh, digitaalne turg võib olla midagi niisugust, mis mõjutab ka vabadusi Euroopas. ma tahan uskuda, et see komisjon oma töökavaga eh, kasutab ära sünergiat koostöös liikmesriikide ja regioonidega ja viib Euroopat edasi tulevikku. soovin teile edu. suur tänu. nüüd eh, kolleeg Spinelli. Grazie, president. suur tänu, president. mina tahaksin viidata sellele, mida juba öeldi mida räägiti hääletamise kohta Kreekas. tuleb öelda ei ekstremistidele. me tegelikult räägime võib-olla tavalistest kahtlusalustest. mina eeldan, et et tõepoolest me ei või usaldada neid, kes siin praegu on, sest Euroopa on lagunenud. mina olen libekomisjoni liige, seepärast on eh, minu jaoks väga tähtis rändeküsimus, ma tegelen nende teemaga aga praegusel hetkel tahetakse lihtsalt eh, metamorfoose korraldada, nii et, et tekiksid eh, uued organid, aga praegusel hetkel on Vahemeri muutunud häbiväärselt ühishauaks. ja meie ettevõtmised on järjest vähem tõhusad. me peame muutma oma mõtlemist, kaasa arvatud eh, see, mis puudutab praegu ja meie valuutat, mulle tundub, et ei tegele nende küsimustega. Ehm, er van Brent, kaks minutit. Ehm, er- suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tervitada siin presidenti ja asepresidenti. mõnikord tundub, et pärast seda, kui te oma Äh, ametikohad saite, siis te räägite erinevatest äh, õigusloomelistest äh, initsiatiividest te räägite, et liiga palju on bürokraatiat, et see, mis õhukvaliteeti ja vett puudutab, ei ole nii tähtsad. aga mina olin Liimas oma kolleegidega ja tegelikult see dokument oli meie jaoks külmaks dušiks. meil on vaja maailma tasemel edasi liikuda. meil on vaja edasi liikuda keskkonna eh, valdkonnas ja praegusel hetkel on eh, Euroopa kusagil tagaotsas oma fraktsiooni nimel ma tahaksin teid toetada, aga õhukvaliteet ja ringlusmajandus, eh, mille kohta te räägite, et on tulemas uus eh, õigusloome, et eh, need tegelikult on praegusel hetkel kalevi alla pandud, et uued ettepanekud tulevad alles kahe tuhande viieteistkümnendal aastal pärast seda, kui on toimunud läbirääkimised. tegelikult me muidugi toetame teid ja see on oluline, et me teid toetame, kuid selle juures on märkus, me ei tohi mitte mingil juhul oma eh, ambitsioonikust ringlusmajanduse ja õhukvaliteedi eh, osas eh, vähendada. suur tänu. järgmine kõneleja, härra Hadži Džodžu lugupeetud härra Juncker, ma lugesin teie e, töökava ja mul tekkis väga palju e, küsimärke, ma ei tea, kas te tahate meid lollitada. tööprogrammis on väga suured motod, hüüdlaused, et kõik muutub, aga tegelikult kõik jääb samaks. mina ei tea, kas te olete lugenud komisjoni eelnevaid programme, et vaadanud, mida nemad on lubanud ja eh, nende poliitika kukkus täiesti läbi, nende poliitika viis Euroopa kriisi. aga millest teie räägite? Teie räägite kolmesaja viiekümnest miljardist eh, Euroopa investeeringusteks eh, ja, ja selle puhul te kasutate ka laenuraha. Te praegu toote siin välja tohutuid hüüdlauseid te räägite, eh, milline raha peaks eh, tulema eh, näiteks laenudest, kõik see, mida teie välja pakute, on tegelikult suur ettevõtete toetuseks, tegelikult see raha peaks ju minema keskmise ja väikese suurusega ettevõtetele meie sotsiaaldemokraatidena ei olnud teie poolt, kõnelejad katkestatakse järgmine kõneleja eh, proua Fajon, kaks minutit. suur tänu. miljonid eurooplased eh, ei leia praegu tööd, nad on kaotanud oma säästud. inimestel on eh, tohutu potentsiaal, aga nende perspektiiv on väga kehv tänu sellele, et pettus, petturid ja hargmaised ettevõtted kasutavad olukorda ära. kui tõepoolest Euroopa tahab võidelda maksudest kõrvalehiilimise vastu, siis me võiksime eh, umbes sada miljardit eurot iga aasta investeerida eh, see eh, Euroopa must auk võiks tegelikult ehm, aidata luua noortele töökohti ja võidelda muude hädadega Euroopa Komisjon oli esimene, kes lubas võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, seda tegid majandusministrid. Euroopa Parlament tuli välja ettepanekuga, et kõik hargmaised ettevõtted peavad kohustuslikus korras esitama aruanded oma, oma majandustegevuse kohta, sest praegu nad maksavad naeruväärse protsendi oma kasumist maksudest. meil on vaja eh, näha, et tõepoolest komisjon on usaldusväärne ja siis ka inimesed üle terve Euroopa näitavad entusiasmi Euroopa poliitikate kujundamisel, nii nagu nad tegid seda äh, kümnete aastate eest ja kui me seda ei tee, siis me ei ole midagi möödanikust õppinud. ja see toob ainult kaasa natsionalismi ja ekstremismi kasvu. ja inimesed surevad Vahemerel meil on vaja äh, kõikehõlmavat rändepoliitikat. sinine kaart. tea, kas te olete minu jalgpalli analoogiaga äh, eh, samal meelel? minu arvates, kui me räägime äh, ilus mäng on siis, kui ei peteta ja meil oleks ka tõepoolest väga ilus dünaamiline majandus, kui, kui eh, täpselt samamoodi järgitakse reegleid, nagu seda tehakse jalgpallis. proua Pajun, palun. lugupeetud kolleeg, ma ei tea, kas ma sain teie analoogiast täiesti aru ja ma ei mängi ka jalgpalli aga ma arvan, et spordis on väga palju häid külgi. ja eh, väga hea oleks, kui Euroopas oleks eh, väga palju terveid sportlikke momente eh, ja see oleks tõesti väga kasuks Euroopa majandusele. aitäh. edustaja Tang, olge hüve. härra Tang. For a good football game of course you need a level playing field de commissie wil graag politiek en ambitieus zijn en dat. ma tänan jah eh, heaks eh, jalgpalliks on vaja ka eh, ühesuguseid mängutingimusi kõigile ja komisjon peab nüüd haarama kinni viimasest võimalusest Euroopa jaoks ja kas nüüd tööplaan aastaks kaks tuhat viisteist on ikka selle jaoks piisavalt auahne. mina tahan, et komisjon koondaks tähelepanu kolmele asjale, kõigepealt parem õigusloome aga see ei tohi minna äh, väikese reguleerimise rappa. parem õigusloome on selline, et kõik mõistavad paremini äh, Euroopat ja õigusalased õig-, õigusaktid keskkonna jaoks on väga tähtsad jätkusuutlikuks arenguks ja ma ootan nüüd teie uusi ähm, ettepanekuid veel sel aastal puhta õhu ja ringlusevõtu kohta. teiseks midagi on tõesti valesti tulude kasumi maksustamisega Euroopa Liidus. jah, nüüd on kutsutud üles, et kõik riigid peavad selle kohta aru andma, et see loob suurema selguse ja räägitakse ka suuremast reguleerimisest, tagamaks, et äh, ei te-, skeemitataks maksudega. härra Juncker Te lubasite meile Euroopat, äh, millel on kolme A äh, kategooria. aga kas selle programmiga see õnnestub? Äh, kolleeg Arena, palun poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja. Te ütlesite komisjoni president, et komisjon peab keskenduma olulisele sotsiaalkaitse on minu jaoks selline oluline valdkond Euroopas. Teie tööprogrammis räägitakse sellest, et sotsiaaltumping, äh, see tuleb lahendada töötajate mobiilsuse läbi ja tuleb võidelda süsteemi kuritarvitamiste vastu, kuid härrad-prouad volinikud, sotsiaalne dumping tähendab ka midagi enamat, see on rünnak meie Euroopa sotsiaalsüsteemile ja pannakse omavahel konkureerima töötajad ja sellest võitlusest ei võida keegi Äh, kõige paremini kaitstud töötajad jäävad tööta ja teised siis, kellel ei ole kaitset, neid ekspluateeritakse. VKE-d ei võida sellest mitte midagi. VKE-d, kes üritavad töötajate õigustest kinni pidada, on need VKE-d, kes on täna pankroti äärel Euroopas. ja seega, härra Juncker, äh, nii ei teie, ei teie ega ka mina, meid ei äh, valitud selleks, et äh, võidelda töötajate lähetamise direktiivi vastu, kuid on väga oluline see, et äh, töötajate lähetamise direktiiv je me réjouis de voir que la commission enfin va mettre cette thématique ja väga oluline on see et see temaatika oleks äh, ma tahtsin lihtsalt öelda et äh, kuus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 ka meil olid suured lootused teile ja veel mõned nädalad tagasi oli see nii, me lootsime, et majandus turgutatakse ja tekib jälle majanduskasv ja teie programm aitab sellele kaasa, et ka vähem töötuid on kas te teate, milline sektor annab kõige suurema panuse sellesse, et meil on tõesti parem tööhõive ja investeeringud? nimelt turism on selline valdkond, mis tagab investeeringud ja töökohad, aga turismist ei rääkinud te ühegi sõnaga oma tööprogrammis. aga kui me tahame, et meil oleks konkurentsivõimeline ühtne Euroopa, siis peame ka turismi peale mõtlema. kui me tahame tööpuudus lahendada, siis peame käsitlema ka turismisektorit ja viiskümmend protsenti tuludest siin Euroopas tulevad tegelikult turismist. jah, mina olen nõus teid abistama selles, mina olin varem turismi riigisekretärina ametis ja ja meil on ka e, turismi intergrupp, seal on pea sada liiget, kes tahavad osaleda, nii et palun pange seegi tema oma tööprogrammi sisse. ja e, ma kirjutasin teile ka möödunud nädalal kirja, härra Junker, ja e, ütlesin, et vaalimise ajal rikuti reegleid ma ei ole saanud nüüd vastust oma kirjale teilt, härra Juncker. Äh, lihtsalt kuulsin avaldust, et äh, et see edastati Ungari pressile, aga ma loodan siiski, et ma saan ka põhjalikuma vastuse. suur tänu, kolleeg Udželi sellega on äh, kõnelejate nimekiri ammendatud aga nagu ikka, järgneb sellele vaba mikrofoni voor, üle kahekümne nelja taotlus on esitatud, nimekiri on seega väga pikk ja pean ähm, kasutama siin äh, istungi juhataja eelisõigust jagada aega äh, õiglaselt, arvestades fraktsioone ja, ja nii edasi. ja ma loen nüüd ette, kes saavad üheks minutiks sõna Neid on kaheksa, kes sõna saavad. härra Lavia, härra Sikerski, härra Tarabella, härra Santos, äh, härra Nootis, härra Faria, härra Sandro Rodriguez ja härra Costaldo Äh, võib-olla saadakse nime mm, erineva, teistsuguses järjekorras, aga need inimesed saavad sõna, nii et härra Lavia, teil on esimesena sõna, palun. härra Lavia küsib, kas ta võib alustada. proua Rodriguez äh, siiski kõigepealt. Right, please signor presidente juncker vicepresident timmermans siiski härra la via äh, suur tänu juhataja komisjoni president äh, asepresident timmermans keskkonnakomisjoni aseesimehena ja kõikide poliitiliste fraktsioonide es- esindajad koordinaatorite nimel ma tahaksin öelda et me oleme väga pettunud äh, sellepärast et ringlusmajanduse ettepanek on tagasi võetud ja et ka õhukvaliteedi pakett on tagasi võetud Teie uus ettepanek oli siin täna siis esitlusel ja tõesti see e, küll ametites kuulutati edusammuks, aga e, pigem ma tahaksin täpselt teada, kuidas ta on parem. kui teil see õnnestub, siis e, ma oleksin teile väga, väga tänulik me ootame, et te käiksite ka parlamendis meie komisjoni ees, te olete mitu korda saanud kutse selle paketi tagasivõtmine. kuivõrd väidetavalt ei olnud võimalik institutsioonide vahel saavutada kokkulepet selles küsimuses, enne kui meil üldse tekkis võimaluski see asi läbi vaadata, tundub meie jaoks olema suisa naeruväärne. suur tänu, järgmisena härra Tarabella, palun suur tänu, härra juhataja. Äh, vähemalt kaks tundi arutelu oli meil siis vaja selleks, et räägiks keegi ka põllumajandusest. Äh, äh, nelikümmend protsenti meie eelarvest läheb põllumajandusse. aga mis nüüd puudutab värskete puuviljade ja piimaprogramme koolide jaoks, on väga oluline, et seda lihtsustatakse, et see oleks kõigile juurdesäädav ja et me keskenduksime sellele teele. minu raport on nüüd edasi lükat-, esitatud ja oleks väga kahju, kui te selle ettepaneku nüüd siiski ikkagi tagasi võtate. ma tahaksin selgitusi selle kohta, miks te seda teete. nüüd äh, mahepõllumajandus, mahepõllunik, põllupidajad tahavad äh, lisatoetust, äh, sellepärast et kolmkümmend protsenti tarbijatest Äh, on põllu, mahepõllunduse tarbijad ja loodetavasti ei võta sellealaseid reegleid välja oma tööprogrammist. mida komisjon kavatseb teha selles küsimuses, see on väga-väga oluline meie jaoks selleks, et me saaksime põllumajandussektorile saata selge sõnumi, kellel on täna väga-väga suured raskused. suur tänu, äh, kolleeg Marias järgmisena. härra Juncker ma olen väga üllatunud, et te olete siin, ma mõtlesin, et te läksite Ateenasse oma eh, sõpru toetama, poliitilisi sõpru toetama. härra Juncker oma hiljutistest avaldustest eh, avaldasite toetust teatud konkreetsetele poliitikutele, keda te eh, toetate, härra Juncker, kes te siis lõppude lõpuks olete, kas te olete uus Ateena juht või? mis te topite oma nina eh, Kreeka poliitikasse? ma palun, käituge ikkagi korralikult, olge neutraalne. see on ette nähtud eh, aluslepingutega. ja kui te, teie eh, tähendab, teie ei tohi saata mingisuguseid sõnumeid järgmiste üldvalimiste jaoks. suur tänu, härra Feria. järgmine kõneleja, suur tänu. meie räägime praegu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta komisjoni töökavast siin äh, teie olete kõrvale heitnud äh, ringlusmajanduse, kas te võite äh, meie muresid leevendada, kas te tõepoolest kavatsete niisuguse õigusakti tagasi võtta, mis puudutavad puhast õhku kolmekümne protsendi eesmärki aastaks kahe, kaks tuhat kolmkümmend, kui te seda teete, siis te ei ole küll tõsine poliitik. ja ma lihtsalt ei suuda uskuda, et te midagi niisugust asja teete Eh, härra Juncker, te ju teate, et eh, paljud liikmesriigid eh, nagu Prantsusmaa, Itaalia tahavad, et niisugused asjad jääksid alles ja kuidas me siis lahendame niisuguse konflikti teie ja keskkonnavoliniku vahel. Teie ütlesite, et te ei luba, et niisugused direktiivid tagasi võetakse. olge hea. proua Rodriguez, palun señor presidente señor juncker ma tänan härra juncker üks kolmest naisest euroopa liidus kannatab soopõhise vägivalla käes ja teie ettepanekus ei ole midagi selle nuhtlusega tegelemiseks põllumajandus ja kalandus on meie kaks sammast ja vajalikud, et me iseennast toiduga suudaksime kindlustada, selle kohta mitte midagi, VKE-de kohta mitte midagi, vaesus, nälg, sotsiaalne tõrjutus, seda üldse ei nimetata teie prioriteetide hulgas. mulle näib, et te peate piiri panema sellele, et tuhat inimesed iga päev oma kodust välja heidetakse. mitte midagi sellest te ei räägi seda, et kaovad sotsiaalsed õigused, olukord muutub iga päevaga aina hullemaks. ja inimeste õigus põhiteenustele nagu haridus ja tervishoid, ka neid on õõnestatud, mida te selles koha peal ette võtate? härra Castaldo on järgmine. Anni fa un grande uomo Paolo Borsellino disse che la politica e la mafia Barbara äh, Borsellino mõned aastad tagasi ütles, et poliitika ja maffia eksisteerivad koos samal territooriumil. Nad kas võitlevad teineteisega või lepivad kokku. mina olen Roomast, kus kolmkümmend seitse kõrgemat poliitikut arreteeriti. Nende hulgas politseiametnikud, ajakirjanikud, tegemist on tänapäeval Rooma kui maffia pealinnaga ja midagi tuleb ette võtta, kas siin ei lasu ka Euroopal vastutus? ja sõnadelt tuleb üle minna tegudele. ja tuleb tagada, et maffia tulu ka konfiskeeritaks, sest vastasel korral eh, tekib omerta vaikimise seadus, kõik mätsitakse kinni. väga palju inimesi on sellesse kaasatud, aga ütlevad, nad ei tea midagi ja see vaikus on kõrvulukustav, see on maffia. järgmine, palun pominę pochwały i podziękowania. härra Siekierski, äh, suur tänu, härra juhataja, austatud äh, härra Timmermans, äh, te ütlesite, et kui mõni asi jääb täna siin märkimata, ei tähenda see seda, et see teema ei peaks olema tähtis ma ütleksin, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta prioriteedid, äh, neid võiks olla rohkem. mulle oleks see meeldinud. aga tõsiasi, et äh, samas on see, et me võime ju asjadega tegeleda, aga meid ei pruugi saata edu. Euroopas on väga palju selliseid probleeme, mille puhul komisjon ja nõukogu ja komisjon on teineteisega erinevatel seisukohtadel, näiteks piimakvoodid, Ukraina kriis, eh, Venemaa embargo, eh, sigade katk ja nii edasi mahepõllumajandus äh, ja äh, koolide puuviljaprogrammid on minu meelest väga delikaatsed küsimused ja on sotsiaalses mõttes meie jaoks väga olulised ja kokkuvõtvalt ma arvan, et äh, me ei tohiks neid kava, nendest kavadest loobuda, need peaksid olema kahe tuhande viieteistkümnendal aastal teie prioriteetide hulgas, ma olen, sekkub härra juhataja, võtab ära mikrofoni, suur tänu, kolleeg Siro Santos järgmisena. ma tänan komisjoni president. jah, on vaja preventiivseid meetmeid piimandussektoris. see, et piimakvoodid kaovad, tähendab seda, et sektor satub tõsistesse raskustesse ja hinnad lähevad väga volatiilseks valdkonnas, kus ei ole alternatiivne. mina olen Assuuridelt ja seal on kolm, toodetakse kolmkümmend protsenti Portugali piimast ja väga palju on investeeritud parematesse tehnoloogiatesse, samuti äh, majandamisse äh,, tarneahelasse. Äh, komisjon, palun leidke elujõulised lahendused ka piimaturu reguleerimiseks. Äh, ja selleks, et saaks läbi viia struktuurilised reformid ja ära hoida probleemide tekkimine selles sektoris mis puudutab kalandussektorist, siis kalandusfondi vahendeid tuleb kasutada nendel eesmärkidel, mis meil on, aga mitte lühiajaliste kaalutlustel no.. aitäh, komisjon, nii asepresident Timmermans, kes vastutab parema õigusloome eest äh, maksimaalselt viis minutit on teil nüüd võimalik vastata, tegutsege oma äh, sõnade järgi. jah, ähm, uus asi minu jaoks äh, kuulata teie häält ja mitte äh, selleks, et te seal äh, hävitavat kriitikat teete liikmesriikide majanduse aadressil. peab ütlema, et minul on vähe kogemusi parlamendiga suhtlemisel, aga ma õpin väga kiiresti, ma ju palju aastaid kuulusin meie parlamenti, kuus korda valiti mind tagasi ja siis tõesti harjutakse ära, kuidas parlamendis kodus töötada, aga nüüd tuleb mul õppida töötama Euroopa Parlamendiga, see on teistsugune teistsugune. näiteks mulle meeldinuks härra Farage'ile vastata, aga tal ei olnud aega ära oodata minu vastust paraku. ja see on midagi, millega ma ei ole harjunud parlamendis peetavatel mõttevahetustel, aga paraku näiks see nii see siin olevat. teiseks, dokument möödunud nädal tõesti lekkis ja president Juncker ja mina olime väga suurt meelehärmi, tundsime selle üle, ja see tähendab seda, et tekib meedias tohutu tohutu suur kära ja siis kõik reageerivad sellele, paljud äh, viitasid siin sellele Kido dokumendile ja mina otsustasin, tuginedes oma parlamendi kogemustele, et ma üldse ei reageeri, ma muidugi võinuks minna meedia ette, öelda, et see on vale, meie nii ei talita, me langetame poliitilise otsuse selle kohta, kuidas me töötame, aga lihtsalt austusest parlamendi vastu ma otsustasin, ma ei tee seda, sest ma leidsin, et mul tuleb parlamendile tutvustada komisjoni tööprogrammi ja mitte meediale. nii et alati tõesti eh, tuleb teil, on teil käed nagu seotud, kui midagi lekib ja teil ei ole võimalik oma seisukohti korralikult kaitsta. ja kui keegi siin nüüd reageerib eh, lekitatud dokumendile, siis ma küsin, et ma pean ju üles näitama austust parlamendi vastu sellega, et ma tutvustan siinkohal oma plaane komisjoni plaane, siis palun kuulake, mida mina ütlen ja reageerige sellele, aga mitte ärge reageerige sellele, mida te lugesite lekitatud dokumentidest pressist. sest nii oleks meie töö hoopis lihtsam, kui me teine, üksteist kuulaksime, mina üritasin teid kuulata ja nii me komisjonis otsustasime talitada ja nii äh, saabki olema jah, väga selgelt me tegeleme ka edasi keskkonnaga ja alles jäävad mõned olemasolevad programmid. me remondime jäätmete paketti ja mis puudutab ka ringlussevõtumajandust, siis tegeleme ka sellega ja Junckeri plaan pakub suuri võimalusi ka sellele ringlussevõtule ja me kuidagi ei alanda oma auahneid eesmärke, ei vähenda neid, tagame puhta õhu Euroopale. midagi siin me ei kärbi, aga me lihtsalt muudame mõningaid ettepanekuid, mis praegu arutusel olid, sest me arvame, et need kas loovad liigse koormuse, me saame parema, kvaliteetsema õigusakti koostada või komisjon peab tõesti kasutama oma rolli ja tegema sõltumatuid ettepanekuid ja kaasama teisedki institutsioonid, et üheskoos langetada otsus õhukvaliteedi kohta. see on meie roll, aga me peame positiivselt sellega tegelema ja mitte oma norme kuidagi alandama ja sama puudutab ka sotsiaalküsimusi, see on komisjoni jaoks väga tähtis teema, et tõesti siin saaks sammukese edasi liikuda ja komisjoni ehm, tööprogrammis räägitakse ka tööjõu mobiilsusest. jah, me tahame suurendada mobiilsust, aga kuritarvitused tuleb likvideerida, sest need õõnestavad liikumisvabadust Euroopa Liidus ja peab võimaldama töötajatel kasutada vakantseid töökohti, kandideerida teistes liikmesriikides. kuidas seda teha? jah meil on EURES andmebaas kõigi vabade töökohtade kohta kogu Euroopa Liidus, me ajakohastame oma sotsiaalkaitsenorme, paremini rakendame töötajate lähetamise direktiivi, et seda ei kuritarvitataks ja normidest kõrvale ei hiilitaks ja nagu me kuulas, kuulutasime töötajate lähetamise direktiivi, me kavatseme läbi vaadata aastal kaks tuhat viisteist. tähtis on ju, et ei toimuks sotsiaalsed tumpikud Euroopa Liidus, aga täna me seda näeme. rääkige kas või inimestega transpordisektorist, nad kinnitavad seda teile. nii et sellised on meie auad, need eesmärgid. ja kui me räägime naiste positsioonist, see on väga tähtis, siin ei räägi me ainult sellest, et mis on moraalselt õige, vaid mina isana ei saa kuidagimoodi aktsepteerida seda, et minu kaks tütart on halvemas äh, olukorras ühiskonnas või tööturul kui minu kaks poega. see on vastuvõetamatu. aga on ka selged majanduslikud põhjused, miks nii on me kahjustame äh, samas Euroopa majandust, kui me naistele võrdseid tingimusi tööturul ei loo. nii et on vaja edasi liikuda, aga samas olla ka pragmaatilised. Äh, jah, emapuhkuse direktiiv see on äh, midagi, millest paljudes liikmesriikides on mööda hiilitud, vaatamata sellele, et see on olnud aktuaalne kaheksa aastat. samas teised liikmesriigid lähevad kaugemale kui sellest, mis selles dokumendis kirjas on. nii et mm, äh, näidake meile, kus on meie vajakajäämised ja me üritame olukorda parandada. aga naist Eh, olukorra parandamiseks tööturul. Eh, me teeme palju ära ja ka teistes valdkondades naiste abistamiseks astume samme edasi. kui härra Farage ikkagi siin oleks, siis ma vastaks talle, et ühes asjas ma olen temaga päri ja hea, et me arutame asju, nii et meil on ka puutepunkte, ma ütleks nuks talle, et tal on õigus, kui ta ütleb, et liiga palju on koormat Euroopa Liidus VKE-dele ja midagi tuleb selles osas ette võtta võtta ja seda koormat kergitada. kui me seda koormat kergitame VKE-delt, siis väga kiiresti võtavad nad tööle kaks-kolm inimest juurde ja see on otsene panus tööpuuduse vastu võitlemises Euroopa Liidus ja ma arvan, et härra Farage'il tõesti ükskord õnnestus näidata üles ka Euroopa meelsust. ma arvan, et ta ei olnud mingi mõnuaine toime all oleme igasuguseid asju Ukipi kohta kuulnud, aga ma tahaks ka tema kaasata sellesse mõttevahetusse, et kuidas Euroopat paremaks muuta ja üks lõppmärkus, paljud teist rääkisid sellest, loomulikult on väga-väga palju tähtsaid küsimusi. aga seetõttu, et küsimus on tähtis, ei tähenda veel, et peab ilmtingimata Euroopa reageerima, kui me tahame olukorda parandada tööturul, kui me tahame sotsiaalolukorda liikmesriikides parandada, siis see ei saa tulla Euroopa Liidust. Euroopa Liidul oma roll etendada, aga sama tähtis on, et liikmesriigid äh, tegutseksid ja ma teen ettepaneku, et komisjon ja Euroopa Parlament näevad vaeva ja kaasavad ka nõukogu sellesse arutellu, sest väga palju asju peab aset leidma liikmesriikides ja liikmesriigid on esindatud nõukogus ja nemadki tuleb kaasata, kui me tahame eh, jälle paar sammukest edasi astuda. ja lõpuks meie oleme koostanud komisjoni tööplaani, eh, tutvustasime täna seda teile ja mis mind puudutab, siis see algatab dialoogi, ei ole sugugi komisjoni viimane sõna. me oleme valmis teid väga tähelepanelikult ära kuulama, tagamaks, et tõesti tekib majanduskasv ja töökohad ja kõik need muud asjad, milles president Juncker leppis kokku Euroopa Parlamendiga, kui ta ametisse valiti. suur tänu ja arutelu lõpuks saab sõna president Juncker härra juhataja, daamid ja härrad, parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin teile öelda, et väga oluline on see, et me muudaksime oma töökorraldust. ma rõhutasin seda komisjoni esimeeste konverentsil, kus räägiti seda ja teist, aga midagi ei otsustatud. Franz Timmermans ja mina käisime komisjoni esimeeste konverentsil täna ja mulle jäi mulje, et nüüd just, tähendab, täna siin saalis jääb mulle mulje, et nagu sellist kohtumist pole kunagi olnud nüüd äh, meie tutvustame teile äh, komisjoni tööprogrammi, mitte pressile. Uh, kolleeg, äh, niimoodi ei käituta parlamendis, palun lipp eemaldada. president Juncker, palun jätkake ma saan aru ka nendest, kes räägivad äh, tavalises keeles, ma saan aru asjadest, kui te räägite ka normaalselt, ei pea karjuma ja, ja nii edasi. Euh, ma tahaksin teile öelda, et äh, konvere-, komisjoni esimeeste konverentsiga ma tahaksin rääkida sellest kuidas tööprogrammi ähm, tutvustada see oli täiesti frustreeriv kogemus meie ja teie jaoks me oleme pidevas meeleäärmis ja seega tuleb reegleid muuta ma arvan äh, selleks et meie töö sujuks tulevikus paremini kolmandaks ma tuleksin tagasi konkreetsete punktide juurde nüüd äh, täpsustamaks me kuulame parlamenti ja kuulame ära ka nõukogu ja ma konstanteerin, et mitte keegi sellele ei viidanud, see on elementaarne ri-, reegel institutsioonide vahelistes suhetes. me võtsime tagasi härra Timmermansiga ettepanekute, ettepanekuid, mille puhul ei olnud võimalik kokkuleppele jõuda ja mille puhul ka parlament on olnud nendele vastu. akta on väljas, Bondinst ehk maapealne käitlus väljas ja teised ettepanekud on jäänud samuti välja. Need asjad, mis olid parlamendi jaoks oluline maha saada ja nii see on läinud. Nendele te ei viidanud, nendele asjadele. me kui me nüüd oleksime öelnud, et kõik jääb lauale, ka need ettepanekud, mille te olete tagasi lükanud, siis äh, oleksime me olnud täpselt samasugused nagu kõik äh, enne meid, sada kolmkümmend uut ettepanekut, kõik jääb lauale, mitte midagi tagasi ei võeta ja ma esitan veel sinna otsa kolmkümmend ettepanekut, kas te oleksite siis aplodeerinud, me tee-, astume praegu samme, mida me teile lubasime siin parlamendi ees ja kavatseme need sammud astuda järgmisel aastal. me kavatseme esitada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks, vabandust, esitasime juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks tööprogrammi, järgmisel aastal esitame kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi. Äh, maksuküsimustes on kõik öeldud ja see võetakse ette. seda öeldi kõik äh, valimiskampaania ajal, sellest äh, me rääkisime ka tööprogrammi puhul ja kõik need sammud võetakse ette. palju räägiti läbipaistvusest see on äh, suisa juba äh, huumoriks kujunemas siin saalis. komisjon härra Franz Timmermans on viimastel nädalatel teinud väga suure töö ära ja tegime ettepaneku läbipaistvuse osas, äh, läbipaistvuse tagamiseks komisjoni sees. volinikud, kabinetid, peadirektoraadid peavad rahvast teavitama nende kohtumiste iseloomust, mis nad on pidanud. see ei tähenda parlament, palun tehke sama, laske käia, tehke ära, olge sama väärtuslikud kui äh, meie, äh, vooruslikud kui meie, võtke ise homme vastu samasugune seadus. palun, komisjon on võtnud sellise sammu ette. ja nüüd Kreeka. ma ei saa kreeka keelest aru ja seega ma ei tea, kas äh, ja seega ma ei tea, mida äh, Kreeka ajalehed räägivad, aga kui te viitate äärmuslastele Kreekas, Äh, te ei kaitse ju ometi äh, paremäärmuslasi Kreekas ma, äh, ma ei kujutanud üldse ette, et te võiksite selline äärmuslane olla, nii et ma tõesti ei saa aru, miks vasakpoolsed, Kreeka vasakpoolsed siin paremäärmuslaste poliitikat ajavad, mina vihkan paremäärmuslust, jälestan seda. mina olen komisjoni president, see ei tähenda seda, et kui ma Strasbourgi tulen, siis äh, minu, jääb maha minu keha kuidagi ja ma olen äh, Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias öelnud asju, mis ei meeldi ei opositsioonile ega valitsusele. E, teie minu sõnu ei kontrolli, ei saa kontrollida, kui me räägime Euroopa jaoks olulisest küsimusest. Euroopa on poliitika ja poliitika teeb, poliitikat teeb ka komisjon, aitäh. suur tänu. ma annan edasi ähm, teie äh, seisukoha töökorralduse osas äh, ja edastan selle nii äh, fraktsiooni esimeeste konverentsile kui ka juhatusele, parlamendi juhatusele. suur tänu, see arutelu on lõppenud, hääletame järgmise täiskogu istungi ajal jaanuaris. Uh, aitäh, kolleegid! härra Juncker, suur tänu teile me jätkame nüüd oma arutelusid, eelarve tuleb arutelule, aga enne kui me selle debati juurde läheme, on mul kolm teadaannet, kõigepealt mis puudutab INTA komisjoni otsust mitte tõstatada vastuväidet delegeeritud õigusaktile, see kuulutati välja eile täiskogu alguse, istungi alguses, kahekümne nelja tunni jooksul ei ole keegi selle vastu olnud ja vastavalt äh, artiklile sada viis lõikele kuus on siis see ettepanek vastu võetud ja see kolmapäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril pannakse istungi dokumentide juurde ja ma tahaksin ähm, teid teavitada ka sellest, et vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõikele neli ei ole esitatud ühtegi